Yeah, Good morning everybody, dear colleagues. tere hommikust kõikidele, head kolleegid, palun asu-, palun asuge oma kohtadele. meil on palju teha täna, päevakord on tihe, nii et alustame. kõige, meil on hääletused, aga kõigepealt teadaanded. kui ole, kui lubate, siis teadaanded puudutavad delegeeritud ja rakendusakte delegeeritud aktidena komisjoni poolt esitatud kaks äh, delegeeritud akti piiride viisa, sisejulgeolekufond, rände ja varjupaigafond. olukord on selline, et täiskogu otsustas, et kaks delegeeritud akti, mis neid kahte teemat puudutavad, tuleb vastu võtta Euroopa Parlament on saanud kaks uut delegeeritud akti, sisejulgeolekufond, rände ja rändefond kaks kuud oli tähtaeg, on siis parlamendil ja nõukogul aega vastuhoidjat esitada, erinevad fraktsioonid, kaasa arvatud sotsiaaldemokraadid, kuue, rohelised ja Renew on soovinud, et libe äh, punkt äh, libe päevakorrapunkti lisatakse punkt selleks, et avaldatakse arvamust nende kohta. ja et ja tundub ka, et parlament ei ole pea-, piisavalt teavitatud nende kahe uue akti koostamisest ja seepärast DJ Hobi peadirektor on kutsutud tutvustama uusi delegeeritud akte libe koosolekul kahekümne esimesel novembril käesoleval aastal sellele eelneb tehniline koosolek, kus on poliitilised nõunikud ja see toimub üheteistkümnendal novembril. teine teadaanne. kolmekümnendal oktoobril parlament sai komisjoni rakendamise otsuse, mis puudutab rakendusotsust viisteist kaheksakümmend viis aastast kaks tuhat viisteist, mis puudutab toetavaid dokumente, mis tule-, mi-, mis tuleb esitada lühiajalise viisa taotlejatel see on kõikidele libe liikmetele edastatud. Äh, libe uudiskirjas kolmekümne esimese oktoobri kuupäevaga ja sisemine tähtaeg vastulausete esitamiseks oli kolmeteistkümnes november keskpäeval. Need olid teadaanded. ja loomulikult äh, protokollid, eelmiste koosolekute protokollid, äh, siis on heaks kiidetud, kui olete nõus kui ja kui vastuvõetud ei ole, siis on siis vastu võetud elektroonilised hääletused, kõigepealt euro-, määruse ettepanek Euroopa piiri- ja rannikuvalve, nõukogu ühismeete üheksakümmend kaheksa, seitsesada, äh, parlamendi ja nõukogu määrus mis puudutab niinimetatud FIDO süsteemi. Roberta Metsola on, oli raportöör. meil on äh, plokina hääletused, kompromissid, eraldi hääletused. nii et pange oma kaardid valmis. kas kõikidel on kaardid valmis? ja kuulame, kas raportöör soovib midagi öelda, ei. Läheme siis hääletuse juurde plokihääletus, rida kompromisse kõigepealt. plokihääletused, valut-, alustame praegu. The vote is open. hääletus on alanud. As to the vote on block. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. viiskümmend neli poolt viis erapooletut, üks erapooletu, vastu võetud. nüüd lõiked. kompromissartikkel kaheksakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss artikkel kakskümmend kaheksa A, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss artikkel kaheksakümmend B, uus variant, puudutab muudatusettepanekut kakskümmend seitse ja viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend C uus muudatusettepanekud kaheksakümmend seitse, viiskümmend seitse, viiskümmend kolm, viiskümmend üks hääletus on alanud. Now closed. hääletus on lõppenud nii et suure enamusega vastu võetud. nüüd kompromiss artikkel kakskümmend D, uus variant, muudatusettepanek kakskümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend E, uus, mis puudutab muudatusettepanekuid kolmkümmend, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend F, uus variant, muudatusettepanekud kolmkümmend üks, kuuskümmend kuus ja viiskümmend üheksa. hääletame hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend D uus variant, kolmkümmend kaks ja seitsekümmend kaks. hääletus G, vabandust, ütleb esimees. G nagu Granada. kolmkümmend kaks ja seitsekümmend kaks. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend H kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, seitsekümmend kolm. ja hääletame, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend jott, uus. kolmkümmend viis ja kuuskümmend üheksa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend K muudatusettepanek kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. Now closed hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendused kaheksakümmend jällegi, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud suure enamusega põhjendus kaheksakümmend üks B, mis muudatusettepanekud viis ja viiskümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus kaheksakümmend üks C, uus variant muudatusettep-, ei, vabandust hääletust, on eraldi hääletus veel, peame häälet-, kaheksakümmend A eraldi hääletus, kaheksakümmend eraldi hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksakümmend üks C kuus kolmkümmend üks nelikümmend kaheksa hääletus on alati, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend üks E uus muudatusettepanekud kaheksa ja nelikümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus kaheksakümmend üks F, uus variant, muudatusettepanekud üheksa ja nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus kaheksakümmend üks G, muudatusettepanekud kümme ja nelikümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromisspõhjendus kaheksakümmend kaks, muudatusettepanekud üksteist ja nelikümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss, mis puudutab põhjendust sada üks A uus variant puudutab muudatusettepanekud viisteist ja viiskümmend üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjendus sada kolmteist A ja sada neliteist muudatusettepanekuid kakskümmend kolm ja nelikümmend üheksa puudutab see, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame kogu teksti üle muudetud kujul. hääletus on alanud. nimeline muidugi on see hääletus, lõpphääletus. siis muudetud kujul kogu teksti hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd nagu ikka otsus alustada äh, läbirääkimise mandaat ja läbirääkimismeeskonna koosseis. siin on vaja absoluutset enamust. selleks, et alustada läbirääkimisi, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud ja läbi läks. vastu võetud rohkem kui absoluutse enamusega, selleks, et alustada läbirääkimisi, õnnitlused proua Metsoolale tehtud töö eest ja lähme edasi oma päevakorraga, ilma igasuguse katkestuseta, kui olete nõus. Yes, please. Those willing to stay. kes soovivad jääda, need palun jääge siia eh, ilma lärmi tekitamata ja need, kes soovivad lahkuda, tehke seda palun ka vaikselt Let me announce what the following point in the order of the day of our järgmine päevakorrapunkt on punkt kaks, number kaksteist. Euroopa Andmekaitse Inspektori ja Euroopa Andmekaitse Nõukogu arvamused välisriikide andmete seaduslikku kasutamist selgitava USA seaduse Cloud Act mõju kohta Euroopa Liidu andmekaitse õigusraamistikule ning läbirääkimismandaadid Euroopa Liidu ja USA vahelise lepingu jaoks, mis käsitleb piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eesmärgil ja Budapesti konventsiooni lisaprotokoll. meil on täna siin Wojciech Jevorovski, Euroopa andmekaitse inspektori asetäitja ja täna on siin ka härra Karsten Venn, kes on Saksamaa andmekaitse ja teabevahetuse föderaalvoliniku õiguse poliitika valdkonna vanemnõuniku ning Euroopa Andmekaitse Nõukogu piiride reisimise õiguskaitseekspertide alltöörühma koordinaator. ja siin on ka Etienne Mori, kes on õigusnõudnik, esindab Prantsusmaa Commission Nationale Informatique et Liberté'd, Euroopa asjade ja rahvusvahelise suhete osakonna õigusnõunik on härra Mori. ja kuulame kõigepealt härra Vjevorovski sõnavõttu ja seejärel parlamendi õigustalituse arvamus on järgmine, mis on oluline, arvestades eelseisvat tööd selleks, et korralikult hinnata väljavaateid, mis puudutavad Euroopa Liidu USA kokkulepet, mis puudutab elektroonilisi tõendeid õigusalase koostöö vallas kriminaalasjades. Teil on sõna, härra Vivorovski. Thank you very much uh,, Mr Chairman, honorable members of the committee. suur aitäh, esimees. suur aitäh, komisjoni liikmed elektrooniliste tõendite kogumine Euroopa Liidu piiride üleselt ning nende kogumine mujalt kui Euroopa Liidu jurisdiktsioonist on teema, mis jääb äh, selle komisjoni päevakorda kogu ametiajaks. see on seotud äh, tööga, mis puudutab USA-d ja täiendavat äh, protokolli küberkuriteo konventsioonile aga eelkõige on see oluline meie sisearutelus e-tõendite ettepaneku osas. Euroopa Liit on samaaegselt kaasatud erinevatesse protsessidesse, mille eesmärk on kehtestada reeglid elektrooniliste tõendite jagamiseks ning üleüldiselt elektroonilise info jagamiseks piiriüleselt. ja seda erinevate foorumite ja partneritega, mitte ainult Euroopa Liidus vaid äh, ka Euroopa Nõukoguga ja mitmepoolselt. käesoleva aasta aprillis äh, koostasime kaks arvamust, millest räägin. esiteks äh, komisjoni soovituse kohta arvamus, mis puudutab Euroopa Liidu ja USA lepingut piiriülese juurdepääsuga elektroonilistele tõenditele ning lisaks arvamus küberkuritegevuse teise protokolliga koos äh, andmekaitse inspektoriga äh, vastasime äh, komisjoni taotlusele hinnata USA Cloud Act seaduse mõju Euroopa Liidu isikuandmete kaitse õigus-, seadusandlusele. ning see arvamus käsitleb ka praegust elektrooniliste tõendite määruse ettepanekut ma tahaksin äh, rääkida äh, nendest kahest varasemast arvamusest ning ka eile välja antud arvamusest. minu kolleegid äh, Andmekaitse Nõukogust keskenduvad meie ühisele vastusele, mis puudutab USA Cloud Acti. see on Euroopa Andmekaitse Inspektori jaoks olnud väga huvipakkuv teema algusest peale ja eelkõige Giovanni Buterellile, kes kohtunikuna andis meile ka kohtusüsteemi poolse vaatenurga. me tunnustame täielikult, et ametiasutused, isegi kui nad uurivad äh, kodumaiseid juhtumeid, vajavad informatsiooni välisriikidest. Euroopa Liidus on vaja tõhusaid reegleid liikmesriikide koostöö jaoks, lisaks on meil vaja jätkusuutlikke kokkuleppeid kolmandate riikidega, äh, selleks et jagada andmeid õiguskaitseorganitega eelkõige puudutab see justiitssüsteemi ja mitte niivõrd andmekaitse küsimusi. samal ajal tähendab andmete kogumine ka isikuandmete töötlemist. ja seda tuleb teha isikuandmete kaitse reeglitega kooskõlas. seega see teema pakub huvi andmekaitse äh, inspektoritele äh, riigiti, aga ka Andmekaitse Nõukogule andmekaitse inspektori ja nõukogu katsetasid äh, võimalust analüüsida selliseid keerulisi andmekaitse küsimusi erinevatest vaatenurkadest ning me arvame, et see lahendus, milleni me jõudsime, on täiesti rahuldav. praeguseni me oleme otsustanud mitte sekkuda äh, elektrooniliste tõendite äh, arvamusele ning andsime eile välja oma, omapoolse hinnangu kogu arutelu seisneb selles, et andmekaitse ei jää äh, justiitssüsteemi äh, toimimisele ette. me peame usaldama justiitssüsteemi korrektset toimimist. andmekaitsereeglid ei kao hetkel, mil äh, asja uuriv kohtunik otsustab et näiteks äh, kommunikatsiooniteenuse pakkuja peab äh, uurimiseks äh, olulise informatsiooni üle andma. probleemid seisnevad peamiselt selles, et Euroopa Liit alles loob ühtset õigusruumi. õigusruum on alles loomisel, seega kriminaal- ja kohtusüsteemides on riigiti suured erinevused see on suveräänsete Euroopa Liidu riikide pädevuses. näiteks mõnedes liikmesriikides on abort ebaseaduslik ning seda loetakse tõsiseks kuriteoks. andmete väljanõudmise põhjused võivad riigiti erineda, nad võivad Tallinnas ja Pariisis olla erinevad. mõned kriminaalõiguse süsteemid Mm, eristavad äh, tõsist riigireetmist ja lihtsalt riigireetmist, aga kõigis riikides see nii ei ole. lisaks on äh, erinevad minimaalsed karistusmäärad vastavate kuritegude jaoks. riiklikes äh, karistusseadustikes ja kohtutes on erinevad süsteemid ning seetõttu ongi meil erinevad lähenemised, ei ole ühtset definitsiooni tõsise kuriteo kohta kuid andmekaitse vaatenurgast kõige olulisem aspekt on see, et meil on ühtlustatud raamistik, milleks on inimõiguste harta. lisaks on meil isikuandmete kaitse üldmäärus ja niinimetatud politseidirektiiv. see on otseselt kohaldatav õigusakt teisesel tasandil kõikide Euroopa Liidu riikide jaoks ja kõikide Euroopa Majanduspiirkonna riikide jaoks. meil on erinevused andmekaitsereeglite kohaldamise vahel Euroopa Liidus me teeme ettepaneku luua Euroopa me ei taha Euroopa Liidu meedet justiitssüsteemis, mis äh, rikuks äh, põhiõigusi, aga see on keeruline ja ma kavatsen neid keerukaid kohti praegu seletada. õiguste piiramine on seaduslik ainult siis, kui see on proportsionaalne äh, vastavalt riikide õigusele ning tavaõigus ja kohtunäited aitavad meil seda hinnata elektrooniliste tõendite ettepanek, mis, mida komisjon arutab, looks äh, eraettevõtetele kohustuse anda üle tundliku suhtluse äh, kohtuasutustele teistes jurisdiktsioonides. So okay, okay, thank you. Sorry for the interpreters uh.... kõneleja vabandab tõlkides. seni, kuni see leiab aset süsteemis mis ei ole lõpuni loodud, võiks selle äh, meetme mõju olla väga suur andmekaitsele. see kõik sõltub konkreetsest juhtumist ning äh, juhtumid võivad olla erinevad. seega me peame liikuma üles suunas. võtame näiteks Äh, Euroopa Liidu liikmesriigi, mille kohta te kõige vähem teate. ning üritage ette kujutada ametiasutusi selles riigis, kes on piisavalt pädevad küsima teie andmeid teie internetiteenuse osutajalt. üritage siis arvata, millised on need rasked kuriteod selles riigis ja siis küsige endalt, kas te tahate, et internetiteenuse osutaja või kas te arvate, et teie internetiteenuse osutaja teab vastuseid kõigile neile küsimustele? kas te tahate, et teenuse osutaja vastaks üksinda või te eelistaksite, et teie riigi kohtunik aitaks vastavat teenuse osutajat? kui teie meelest see ei ole äh, tehinguandmete puhul oluline, siis kujutage ette, ütlesite, et info selle kohta, kellega te ühendust võtsite ja kus te olite, kui te ühendust võtsite, kuulub nende tehinguandmete hulka. seetõttu meie arvates ei peaks erasektori ettevõte, näiteks internetiteenuse osutaja, otsustama, milline on äh, selle isikuandmete nõude seaduslikkus ja proportsionaalsus, mille on esitanud äh, muust jurisdiktsioonist pärit äh, kohtuasutus. Pole vahet, kas me mõtleme Euroopa Liidule või kolmandatele riikidele. seetõttu oleme oma arvamuses soovitanud, et need reeglid peaksid olema kooskõlas olemasolevate Euroopa Liidu äh, andmekaitseaktidega, eelkõige mis puudutab Äh, erinevaid äh, andmete liike ja nende koosseise. me teeme ettepaneku muuta neid ettepanekuid, tagada äh, kohtuasutuste sekkumine mõlemas jurisdiktsioonis. nii taotluse esitanud riigis kui ka seda jõustavas riigis. taotlust esitavas riigis on õigus paluda, pöörduda kohtusse ning paluda kohtulikku läbivaatamist. see võib põhjustada viivitusi, millega me üritame võidelda. aga me oleme täiesti kindlad, et me suudame luua süsteemi, mis on samal ajal efektiivne ja tõhus. meie meelest peaks olema tasakaal nende süütegude vahel Äh, mille kohta neid äh, määruseid võib välja anda ning ka seotud andmete kategooriate vahel. ning nüüd selle ettepaneku alustala peaks olema kõikide andmete edastamise äh, turvalisus sellistes protsessides. andmekaitse inspektor töötab jätkuvalt selle teemaga ning hoiab silma peal läbirääkimistel kokkuvõtteks see on väga oluline kokkupuutepunkt põhiõiguste ja justi-, justiitssüsteemi vajaduste vahel. me loodame, et äh, koostöö riiklike kohtusüsteemide ja andmekaitse inspektori vahel äh, aitab meil mõista kõiki selle keeruka protsessi erinevaid nurki. aitäh! aitäh, härra Vjeverovski! Te teate, kui palju meile lähevad korda andmekaitse inspektori raportit, mis puudutab äh, Euroopa Liidu kodanike põhiõiguste ja eraelu puutumatuse kaitset. see on aga väga murettekitav äh, õiguslik areng ja seetõttu tahame oma analüüsi täiendada härra Carson Benni ettekandega, kes on Saksamaalt. aitäh. lugupeetud libekomisjoni liikmed. tahaksin teid äh, EDPB nimel tänada selle kutse eest ja võimaluse eest vastata sellele taotlusele. meie ettekande taust on see, et teie ja ka eelmine libekomisjoni koosseis saatsid meile taotluse selgitada USA Cloud Acti mõju Euroopa Liidu andmekaitseraamistikule. enne kui ma üritan kokku võtta oma, meie põhijäreldused, tahaksin teha mõned täiendused. esmalt see on esialgne hinnang, mis tähendab, et me jätkame tööd selle väga keerulise küsimusega ja me kavatseme täieliku arvamuse avaldada järgmisel aastal selle küsimuse ja seotud küsimustega. teiseks, see vastus, mille me oleme teile esitanud, on mõeldud konkreetse stsenaariumi jaoks, juhul kui on äh, määrus USA õiguskaitseorganilt kriminaalõiguse raames teostatava uurimise käigus. seega kui meil on teistsugune stsenaarium, võib see vastus erineda, peame seda arutama, kui see määrus tuleb näiteks äh, mõnelt muu riigi või jurisdiktsiooni õiguskaitseorganilt. põhiline, mida ma tahaksin rõhutada, on see, et välja arvatud juhul, kui USA taotlus on jõustatav äh, rahvusvahelise õiguse või kokkuleppe alusel ja sõltumata sellest, et me peame kaitsma äh, andmekaitse subjektide elulisi õigusi, siis andmete avaldamist õiguskaitseorganile ei saa tagada. sellises stsenaariumis ei saa seda lubada, sest et see tekitaks konflikti ning ülejäänud kirjas üritame selgitada neid valdkondi äh, või võimalusi, mis meie meelest võiksid lahenduse pakkuda. Need on erinevad rahvusvahelised lepingud. esimene, millele me viitame, on äh, uus vastastikuse õigusliku abi leping. meetodid, mis oleksid kiiremad ja sisaldaksid konkreetsemaid äh, andmekaitsemeetmeid. teiseks viitame lepingutele, mis on äh, juba USA ja Euroopa Liidu vahel läbi räägitud, mis võiksid selle probleemi lahendada, kui me sellist lepingut äh, toetaksime ja me toetaksime seda siis, kui seal oleks piisavalt tugevad andmekaitsemeetmed. sest me usume, et sellisel juhul võiks see lahendada konfliktid ja tuua kaasa õiguskindluse, mida me kõik soovime lõpetuseks rõhutaksin veel kahte aspekti. esiteks, me eelistame väga tugevalt, et meil oleks kahepoolne Euroopa Liidu USA leping ja mitte äh, USA ja üksikute liikmesriikide lepingud. ning teiseks rõhutaksin sidususe vajadust meie meelest on oluline tagada, et meie tõlgendus kolmandate riikide õiguskaitseorganitele avaldamise kohta ei oleks paindlikum võrreldes taotlustega, äh, mida teevad õiguskaitseorganid Euroopa Liidu siseselt. ja nüüd annaksin sõna oma kolleegile Etienile Thank you, Mr Ben. Now we are to hear. suur tänu. härra Ben ja nüüd kuulame ära CNIL-i äh, Prantsusmaa informaatikavabaduste komisjoni õigusnõuniku. see on seotud ka järgmise päevakorrapunktiga, kus me kuulame ära parlamendi õigusteenistuse ettekande selle kohta, milline on äh, Cloud Acti mõju läbirääkimiste mandaadile Ameerika Ühendriikidega. mis puudutab äh, ligipääsu elektroonilistele tõenditele ja vastavat äh, Euroopa Liidu ja USA lepingut, see on meile kõigile väga oluline teema ja kuulame ära nüüd Etienne Mori sõnavõttu. Teil on sõna. aitäh, esimees, parlamendiliikmed vastavalt soovitustele ja järeldustele, millest rääkis minu kolleeg Karsten, räägiksin ma lisast äh, kirjale teie komisjonile ja kus on juriidilised argumendid, äh, mida on, mille on sõnastanud Euroopa andmekaitse inspektor. ja mina keskenduksin põhiliselt kahele teemale oma sõnavõtus, kõigepealt Cloud Acti mõju äh, andmetele ligipääsul ja teiseks Euroopa Liidu õigusraamistiku ja Cloud Acti seosed ja eriti üldine andmekaitsemäärus. kõigepealt äh, Cloud Acti sätted aastast kaks tuhat seitseteist, nagu te teate, see seadus on seotud küsimustega, mida viimastel aastatel on väga palju arutatud ja selle vastuvõtmisega äh, oli seotud Microsofti kohtuasi, kus Ameerika, oodati Ameerika Ülemkohtu otsust Cloud Actist ja tema sätetest rääkidest. kõigepealt Ameerika ametivõimud võivad sundida elektrooniliste teenuste pakkujaid esitama ladustatud andmeid väljaspool Ameerika Ühendriike. teine oluline aspekt, Ameerika seadus näeb ette uued eeskirjad selleks, et lihtsustada välismaiste ametiasutuste ligipääsu Ameerikas ladustatud teadmetele vastavalt haldusalasele kokkuleppele nimetatud Äh, kõlbulike riikidega. Cloud Act äh, tekitab täiesti uue režiimi selleks, et piiriüleselt andmetele ligi pääseda, see võimaldab Ameerika ametiasutustel ligi pääseda teenusepakkujatele otsese, otse, otse äh, erinevalt äh, õigusalastest lepetest, mida peetakse liiga keerukateks. põhimõtteliselt äh, elektroonilised teenuste pakkujad ja informaatikaliste teenuste pakkujad, näiteks pilveteenuste pakkujad, peavad äh, vastu tulema Ameerika äh, soovidele. kas te võiksite pisut aeglasemalt kõneleda, ütleb esimees, meil on probleem tõlkega. teenusepakkujad peavad niisiis rahuldama Ameerika äh, õiguskaitseasutuste soovi andmete esitamises, olgu siis tegemist elektroonilise sidega või konkreetse infoga, mis puudutab mõnda klienti või abonenti, kui ja, ja pilveakti parandus näeb ette, et äh, see võib osutuda nii Ameerika Ühendriikides või sealt väljaspool, ehk siis äh, siin selgitatakse territoriaalsuse põhimõtet. see on oluline täpsustus Euroopa Komitee on osutanud sellele, et Cloud Act ei võimalda massiivset, süstemaatilist või valimatut andmete kogumist. pigem on selle eesmärgiks täpsustada territoriaalsuse põhimõtteid. komitee tuletab meelde, et pilveakt puudutab erinevaid tüüpi andmeid ja erinevaid menetlusi. kõigepealt sisuandmed vastavalt Ameerika kohtuotsusele, teiseks ligipääs metaandmetele vastavalt mandaadile ja teatud juhtumitel ka vastavalt äh, taotlusele, kus tingimata ei ole vaja kohtuniku sekkumist. ja teatud juhtudel on võimalik ka reaalajas jälgida elektroonilist sidet, kui teenusepakkuja sõltub riigist, millel on äh, täiteleping Ameerika Ühendriikidega ja viimane oluline Cloud Acti säte, Ameerika seadus äh, toob kaasa uued meetmed selliste juhtumite jaoks, kus välisriigi seadus, mis puudutab andmekaitset, takistab teenusepakkijal edastada välismaa ladustatud aineid. see säte on siiski seotud ainult äh, erakorraliste asjaoludega ja siin on ka teatud rida tingimusi, üks nendest on see, et äh, kolmanda konf-, riigi seadus, mis on vastuolus Ameerika seadusega, mis on valikukõlbuliku valitsuse leping, kellel on haldusleping Ameerika Ühendriikide selleks, et lihtsustada ligipääsu piiriülestele andmetele, teiste sõnadega äh, seaduste konflikti säte kehtib ainult siis, kui tegemist on riigiga, kellel on halduskokkulepe Ameerika Ühendriik-, amet, amet, Ameerika Ühendriikidega. Äh, kuid äh, ühtegi sellist äh, kokkulepet ei kehtinud sel ajal, kui komitee selle küsimusega tegeles. nüüd aga esimene küsimus, mille teie komisjon esitas, ehk siis Euroopa Komitee järeldas, et arvestades Cloud Acti territoriaalseid sätteid, ettevõte, kes peab täitma andmekaitse üldmääruse nõudeid ja peab otse, peab otseselt esitama Ameerika Ühendriikidele andmed vastavalt Cloud Actile, sellepärast et Cloud Actis mainitakse infot, mida teenusepakkuja omab, hoiab või kontrollib, seega on võimalik ja tulle, tulles määruse teksti juurde tagasi, et näiteks allhankija, kes tegutseb Euroopa Liidus äh, mõne Ameerika teenusepakkija, pakkuja teenistuses, peab edastama andmeid Ameerika Ühendriigile, Ameerika Ühendriikide ametiasutusele artiklis nelikümmend kaheksa isikuandmete üldmäärdus, määruses on öeldud, et kolmanda riigi nõuded, mis eeldavad, et allhankija edastaks isikuandmeid, see, seda ei saa muuta täitmiskohustuslikuks, välja arvatud tingimusel, et see tugineb rahvusvahelisel kokkuleppel, nagu näiteks vastastikuse õigusabileping teiste sõnadega artikkel nelikümmend kaheksa sätestab tingimusel, mille põhiselt äh, kolmanda riigi mandaat muutub täidetavaks selleks, et ligi pääseda äh, GDPR-i poolt kaitstavatele isikuandmetele. ehk siis see ei saa olla siduv, välja arvatud siis, kui see tugineb rahvusvahelisel kokkuleppel. Cloud Acti puhul Ameerika taotlus mis äh, väljaspool õigusabi kokkulepet edastatakse, muutub kohustuslikult täidetavaks. Euroopa Komitee on seisukohal, et kui kokkulepet ei ole ja kui teist õiguslikku alust ei ole vastavalt GDPR-ile, siis Ameerika taotlus ei saa olla andmete edastamise aluseks. ja komitee seisukoht on, et kui rahvusvaheline leping on olemas ja kui rahvusvahelise õigusabi kanalid on olemas, me paluksime teil veel kord aeglustada. nii et põhimõtteliselt ettevõtted peaksid keelduma sellistest äh, taotlustest ja viitama rahvusvahelise õigusabi lepingutele, mis kehtivad. ja selle tulemusena oleme seisukohal, et äh, teenusepakkujad võivad tekkida või nendel võib tekkida vastuolu erinevate õigusaktide vahel, ühest küljest on siis Ameerika ametiasutuste taotlus esitada andmed ja teisest küljest on GDPR-i nõuded, mis puudutavad andmete edastamist vastavalt Euroopa Liidu õigusele. Euroopa Komitee loomulikult võttis arvesse, et äh, artikkel nelikümmend kaheksa sätted äh, ei puuduta teisi GDPR-i sätteid ehk siis, et kõik andmete edastamine kolmandale riigile peab tungi, toimuma vastavalt GDPR-i üldpõhimõtetele ja eelkõige äh, õiguse, tuginedes õiguslikkusele alusele, mis puudutab andmete edastamist väljaspool Euroopa Liitu. Need on kaks olulist äh, teenust, õiguslik äh, alus ja, ja andmete edastamise seaduslikkus, sellest kõigest räägib lisa, mil, mille me siis lisasimegi teile saadetud kirjale ajapuudusel, ei saa sellest kõigest rääkida, kuid rõhutaksin paari olulist aspekti, mida meie Euroopa Komitee oluliseks peab. kõigepealt, kui teenuste pakkujad Euroopa Liidus puutuvad kokku Ameerika Ühendriikide taotlusega vastavalt Cloud Actile, siis tekib olukord, kus meil on otsene koostööd kolma, kolmanda riigi asutuse ja teenusepakkuja vahel Euroopa Liidus. seepärast tagatised ja garantiid, mida tagab Privacy Shield või kokkulepe Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel need ei kehti seda tüüpi andmete edastamisele. teiseks, komitee on seisukohal, et kui tegemist on Cloud Acti alusel tehtud taotlusega, siis ettevõte, kes tegutseb Euroopa Liidus, ei saa oma legitiimset huvi äh, esi-, esitada isikuandmete edastamisel, kuivõrd äh, vastava isiku õigused on olulisemad kui selle ettevõtte huvid. ja komitee tuletab meelde, et on juba esitanud seisukoha elektrooniliste tõendite osas, mille kohaselt, kui taotlus esitatakse neile otse, siis teenusepakkujad ei suuda ise hinnata, kuivõrd andmekaitseid, andmekaitse on tagatud niivõrd tõhusalt, kui seda saab teha avalik asutus. ja komitee rõhutab, et see toob kaasa ka selle, et teatud menetluslikud tagatised ei ole tagatud, mille tagaks õigusalane koostöö ja tuginedes sellel analüüsil äh, jõudis komitee järeldusele, nagu kolleeg Karsten ka ütles, et kuivõrd rahvusvahelist äh, lepingut ei ole ja kuivõrd ei kehti erakorralised äh, asjaolud, kuivõrd ei ole tegemist eluliste huvidega, mis puudutavad antud isikut, siis äh, ei ole võimalik tagada Cloud Acti alusel andmete esitamise seaduslikkust loomulikult on oluline parandada koostööd õigusasutuste vahel rahvusvahelisel tasandil. tähtis on uu-, et meil oleksid uue põlvkonna õigusabi, õiguskoostöölepingud. komitee jaoks on need rahvusvahelise õiguse instrumendid, mis on äärmiselt olulised selleks, et tagada piisav kaitse Äh, isikuandmetele Euroopa Liidus, ettevõtetele õiguskindlus samuti, kes tegutsevad rahvusvahelisel tasandil. suur tänu, härra Mori, selle sõnavõtu eest. aga nüüd siis meie Euroopa Parlamendi õigusteenistus kahekümne esimesel veebruaril käesoleval aastal libe komisjon palus õigusteenistuselt äh, arvamust esiteks selle kohta, milline on mõju Euroopa Liidu kokkuleppel, ähm, kui me räägime läbirääkimiste mandaadist, mis on Claudacti mõju, milline on ekstraterritoriaalsuse mõju kriminaalasjades ja kui me räägime andmekaitsest ja teiseks Äh, teine küsimus oli äh, komisjonile antud, äh, komisjonil, nõukogule antud mandaat alustamaks läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega selle kokkuleppe üle, mis puudutab ligipääsu elektroonilistele tõenditele. kuivõrd see peab olema vastavuses õigusalaste tagatistega mis peavad olema rahvusvahelistes kokkulepetes, nii et see oleks vastavuses Euroopa Liidu lepingutega ja teiseste õigusaktidega. ja küsimus ongi, see ongi nüüd siin see küsimus, mille, mis on hetkel keskne ja kuulame ära Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamuse. härra Daniel Varin saab sõna, ütleme kümneks minutiks. ja siis saavad sõna liikmed ja algab arutelu, teil on sõna. tänan, esimees. härra esimees, äh, parlamendiliikmed, libe komisjon tõepoolest pöördus õigusteenistuste poole, et me avaldaksime arvamust kõigepealt äh, seaduse üle, mis märtsis kaks tuhat kaheksateist võeti vastu Ameerika Ühendriikides, selleks, et äh, kuidas kasutada pilveandmeid, sageli nimetatakse seda seadust Cloud Actiks, ka nime, mina seda nimetan nii oma sõnavõtus ja teiseks Euroopa Komisjoni soovitus äh, selleks, et nõukogu võiks alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel selleks, et sõlmida kokkulepe piiriüleste äh, andmete äh, edastamiste üle kriminaalasjades, kui need andmed on teenusepakkujate käsutuses ja tegemist on elektrooniliste andmetega mul on vähe aega, seega räägiksin meie arvamuse peamistest aspektidest. kõigepealt pilveakt ise, Cloud Act. libekomisjon tõstatas küsimuse, milline on Cloud Acti mõju, arvestades tema ekstraterritoriaalset äh, mõõdet ja kuidas see mõjutab Euroopa Liidu õigusraamistikku, mis puudutab isikuandmete kaitset. õigustalitus kõigepealt äh, täpsustas, mis, mida tähendab ekstraterritoriaalsus Cloud Acti puhul. siin on tõepoolest tegemist rakendusalaga, mis on suurem kui Ameerika Ühendriikide territoorium, sest on öeldud, et elektrooniliste teenuste pakkujad peavad vastavalt Ameerika Ühendriikide õigusaktidele neid, kas neid siis ladustatakse või ei Ameerika Ühendriikide territooriumil ehk siis tegemist on teabega, mida säilitatakse Ameerika Ühendriikide territooriumil või sealt väljaspool. see ekstraterritoriaalsus äh, mõiste Ameerika seaduses vähendab ainult äh, tingimused, taotlusi saab esitada ainult teenuseosutajatele, kes tegutsevad vastavalt Ameerika seadusele kuid see on siiski üsna ähmane mõiste, ehk siis, et kuivõrd on tegemist äh, Ameerika seadustele all, allumisega ja seda saab äh, laialt tõlgendada, mida saavad siis teha Ameerika kohtud. ja, ja võimalus on, et äh, see võiks puudutada väga paljusid teenusepakkujaid, kellel on enam-vähem otsene või kaudne seos Ameerika Ühendriikidega. selleks, et hinnata, mis on ekstraterritoriaalsuse mõju tuleb rõhutada, et Euroopa Liidu puhul isikuandmete kaitse üldmäärsus aastaks kaks, aastast kaks tuhat kuusteist GDPR, selle rakendusala on samuti ekstraterritoriaalne, vastavalt artiklile kolm lõige üks sätestab, et tõepoolest isikuandmete töötlemine, mis toimub mõne asutuse öö, äh, poolt Euroopa Liidu territooriumil, et see andmete töötlemine võib toimuda Euroopa Liidus või väljaspool. ja artikkel kolm lõige kaks GDPR-is sätestab, et see kehtib teatud juhtudel ka isikuandmete töötlemisele Euroopa Liidu territooriumil töötleja poolt, kes ise ei asu, tegu, asu Euroopa Liidus, ehk siis siin on jällegi üks ekstraterritoriaalsuse aspekt ja lisaks äh, need sätted räägivad mitte ainult Euroopa Liidu kodanikest, vaid kõikidest isikutest, kes mingil põhjusel asuvad Euroopa Liidu territooriumil. arvestades Cloud Acti nõudeid ja GDPR-i nõudeid, elektrooniliste teenuste pakkuja võib leida ennast olukorrast, kus ta peab täitma äh, vastukäivaid nõudmisi vastavalt äh, Cloud Actile ja teisalt vastavalt GDPR-ile. seega Ameerika seadusandja, teades sellest konfliktist, üritas sisse viia teatud garantiisid, et seda ära hoida ja niisi ja nii teenusepakkuja võib, äh, teda võib vabastada äh, andmete edastamisest, kui teenusepakkuja võiks selle tulemusena sattuks olukorda, kus ta rikuks mõnede välisriikide seadusi. valitsused, kellega Ameerika Ühendriigid on sõlminud kahepoolse lepingu, niinimetatud täitev lepingu, mis puudutab piiriüleseid äh, elektrooniliste andmete liikumisi. Cloud Actis on ette nähtud sellised äh, lepingud ja selle mõte on, et äh, et vastastikuse õigusabi menetlused asendatakse siiamaani, tegutseti nende alusel selleks, et saada elekt-, tõendeid välismaalt. ja need vastastikuse abi menetlused on väga keerukad ja pikaajalised. esimene seda tüüpi kokkulepe muide äh, on jõudnud, on saanud nüüd valmis Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigi vahel ja seega Euroopa Komisjon tegi ettepaneku äh, alustada läbirääkimisi Need kokkulepped võimaldavad piiriüleseid andmeid edastada, mis on Ameerika teenusepakkujate käsi, käsutuses, hetkel on see põhimõtteliselt võimatu. õigusteenistus rõhutas ka, et need garantiid on suhteliselt piiratud, mis on Cloud Actis, kõigepealt on vaja ähm, haldusalast täitevlepet, nagu me juba sellest rääkisime, ja teisalt kohtu loal andmete edastamine puudutab ainult elektroonilise eh, side sisu, mis on eh, teenusepakkujate käs-, käsutuses ja mitte muud tüüpi teavet, mis nendel teenusepakkujatel võiks olla, nagu metaandmed, aga samas need metaandmed on täpselt sama tundlikud eh, Euroopa Kohtu silmis, kui me räägime andmekaitse nõuetest ning õigusteenistus rõhutab ka, et ainult Ameerika kohus saab otsustada, kas Ameerika ametiasutuste taotlus viib teenusepakkuja selleni, et ta rikub kolmanda riigi seadust. ehk siis, et Ameerika kohus äh, saab tõlgendada siin välisriigi õigust. vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja täpsemalt vastavalt GDPR-ile õigusteenistus tuletab meelde, et teenusepakkujad kes vastavalt cloud aktile peavad edastama andmeid, mis asuvad Euroopas, on vastavalt GDPR-ile kohustatud täitma selle sätteid, mis puudutavad andmete edastamist kolmandatele riikidele. aga kuivõrd äh, puudub vastavusotsus või vastavad garantiid ja vaatamata eranditele, mis puudutavad eriolukordi, mis on äh, GDPR-i artiklis nelikümmend üheksa ja mida tuleb rangelt tõlgendada, siis äh, kolmandate riikide taotlusi äh, saab pidada kohustuslikuks ainult siis, kui nad tugivad äh, rahvusvahelisel kokkuleppel, nagu on see kirjas GDPR-i artiklis nelikümmend kaheksa. aga nüüd läheksime Euroopa Komisjoni soovitusele alustada läbirääkimisi selleks, et sõlmida kokkulepe Ameerika Ühendriikidega siin on tegemist äh, väga oluliste õigusalaste tagatistega, äh, mis, mis puudutavad äh, tulevast kokkulepet ja mis on seotud nii esmase kui teisese õigusega ja see on teie komisjoni küsimus samuti. tuletan meelde, et igasuguse rahvusvahelise kokkuleppe puhul, ka antud kokkulepe Ameerika Ühendriikidele ei tohi sisaldada ühtegi sätet, mis oleks vastuolus lepingutega ja põhiõiguste hartaga. komisjon oma soovituses ka ütleb, et see kokkulepe peab võimaldama tagada, et just nimelt põhiõigusi on austatud, Euroopa Liidu olulisi põhimõtteid, mis on kirjas lepingutes. põhiõigust, kui leping kahjustab põhiõigusi, nagu ütleb ka õigusteenistuse arvamus, siis vastavalt artikli viiskümmend kaks lõige üks põhiõiguste hartas igasugune õiguste piiramine peab olema seaduslik ja ja peab olema vastavuses nende õiguste sisule. proportsionaalsuse põhimõttest rääkides, need piirangud peavad olema vajalikud ja vastama üldise huvi põhimõtetele, mida tunnustab Euroopa Liit. Euroopa Kohus on juba öelnud, et tagada avalik julgeolek, äh, mis äh, on raamistikuks tulevasele leppele, peab vastama ka üldhuvile, mis õigustaks ka olu-, tõsiseid äh, eraellu sekkumisi ja, ja puudutaks hartas toodud isikuandmete kaitsenõudeid. kui vis-, artiklis viiskümmend kaks nõuded täidetakse proportsionaalsuse osas, siis on see oluline tulevases leppes. proportsionaalsus, seda on lihtsam täita läbi meetmete, kui leping on piiratud ja kui on ühtlasi tagatised, aga seda analüüsi on võimalik läbi viia ainult siis, kui meil, alles siis, kui meil on olemas lepingu tekst. nüüd räägid, räägitakse Euroopa Liidu teistest õigusaktidest. Need rahvusvahelised lepingud on üle, ülimuslikud ja seega tuleb Euroopa Liidu õigusakte kohandada selleks, et et Euroopa Liidu poolt rahv-, võetud rahvusvahelised õigused oleks vastuolus teiste õigusaktidega. antud hetkel äh, õigusteenistus suudab ainult äh, visandada äh, peamisi nõudeid, mis puudutaksid tulevist, tulevast lepingut, selleks et äh, see võiks olla vast-, vastavuses aluslepingute ja teiste õigusaktidega, aga mainiksin ainult ühte aspekti. see on seotud ka härra Vjevrovski poolt väljendatud murega, ehk siis, et ja see puudutab tõendite esitamise aspekti. lõpetuseks, komisjon on rääkinud väga paljudest aspektidest äh, lepingus ja need võivad ka kohtupraktikale vastata isikuandmete kaits-, kaitse osas, kuid hetkel me räägime ainult kavatsustest. ja peame läbiräägitava teksti valguses äh, hiljem otsustama, kas see vastab põhiõiguste harta nõuetele ja kas see on vastavuses Euroopa Liidu teiseste õigusaktidega. tänan tähelepanu eest. suur tänu Euroopa Parlamendi õigusteenistusele, alustame nüüd arutelu ja ma paluksin teil silmas pidada, et päevakorras on veel kaks punkti, mis on samuti äärmiselt olulised. andmekaitsega seotud äh, küsimused, kas inimesel on õigus saada kustutatud ja unustatud ja siis on meil ühine arutelu majanduskomisjoniga kell üksteist kolmkümmend. täna hommikul viimane punkt. nii et palun äh, üritage kõneleda lühidalt. väga paljud liikmed äh, soovivad sõna. ja õigusega, aga palun piirduge ühe minutiga. et meil jääks aega ka vastusteks. nii et palun üritage piirduda küsimustega tänastele esinejatele, eriti õigusteenistusele. aga kuivõrd meil on siin ka mõned eksperdid, siis palun üritage esitada küsimusi. ja alustame. härra Raadev, meie aseesimees, teil on sõna esimesena. aitäh, esimees. kallid kolleegid Euroopa Liidu USA kokkulepe juurdepääsu kohta e-tõenditele kriminaalmenetlustes ilmselgelt parandab äh, turvalisust äh, ja riikide võimalusi ennast kaitsta. meil on võimalik äh, paremini identifitseerida äh, kuritegevusest tulenevaid ohte mõlemal pool Atlandi ookeanit. aga meil on vaja ka klausleid, millega kaitstakse põhivabadused ja õigused. paika tuleb panna andmesubjekti minimaalsed õigused ja ka Cloud Acti kohaldusala. siin on äh, tehtud ettepanek, et äh, vastastikus ja mittediskrimineerimine peaks olema ka paika pandud klauslitena, mis on need konkreetsed ettepanekud, millega siis oleks võimalik vastastikuse põhimõte tagada? õigusteenistus oma arvamuses toob välja ka mure, et äh, äh USA ametivõimud on äh, avaldamismandaadi saanud äh, ja et see on täielikult USA kohtute kätes. kas te arvate, et selle kokkuleppega on võimalik see probleem lahendada? proua Sipper, aitäh, olen nõus kõigega, mida kolleegid äh, ütlesid äh, ja meie eksperdid ka, sellepärast keskendun ainult äh, küsimustele andmekaitse üldmääruse puhul me oleme alati nõudnud rahvusvahelisi kokkuleppeid kas teil on mõtteid selle kohta, kuidas me saaksime parandada andmete vahetamise süsteeme? peale selle, kui meil on kahepoolne kokkulepe USA-ga, mille on sõlminud Ühendkuningriik, siis tekib küsimus, kuidas see mõjutab äh, ettevõtete kohustusi vastavalt äh, e-privacy shieldile ja juurdepääsu siis ka isiklikele andmetele. kas te olete ka selle kohta juba mingeid äh, järeldusi teinud? veel mõned küsimused meie külalistele ja õigusteenistusele. USA andmeseaduses on kaks erinevat osa, aga kui nüüd vaatame Ühendkuningriigi kokkulepet, siis kas on kindel, et äh, teine osa järgneb esimesele, millega on paika pandud otsene juurdepääs või kas esimese osaga on võimalik äh, mööda minna kõikidest äh, teisest osast ja kokkulepetest tulevatest äh, kohustustest? ja kuidas see mõjutab siis Euroopa Liidu USA kokkulepet ning kuidas me saaksime sellist konflikti vältida? teine küsimus õigusteenistusele, kas on tõsi, et Euroopa Liidu USA kokkulepe, kui see sõlmitakse väldib seda, et liikmesriigid saavad kahepoolseid kokkuleppeid USA-ga sõlmida. ja veel üks tähtis küsimus, kas tegemist on täidesaatva kokkuleppega, mida ei pea kong-, kongress ratifitseerima või tegemist on tavalise kokkuleppega, mille peab Kongress ratifitseerima. Also I would like to ask a question on the samamoodi küsimus äh, eelneva loamenetluse kohta. Ühendkuningriigi kokkuleppes seda ei ole, vähemalt mina seda ei leia. kas seda kas selle peale on mõeldud Euroopa Liidu kokkuleppe puhul, kas oleks äh, tähtis, kas selle peale on mõeldud ja kas Ühendkuningriik on nüüd selle kokkuleppega äh, seotud ka kõikide andmekaitse üldmääruse sätetega, sest ta on selle äh, vastu võtnud? proua Infeld, palun. aitäh, esimees, aitäh kolmele härrasmehele väga üksikasjaliku äh, sissejuhatuse eest. ma räägin menetlusest ja kolleeg hiljem üksikasjadest. kõigepealt, nagu ka varem, Euroopa Komisjon ei arvesta ekspertide arvamusega andmekaitse inspektori ja õigusteenistuse arvamusi ei võeta arvestatav siin on öeldud, et meil peab olema tõendeid, aga nüüd äh, peetakse juba teist vooru läbirääkimistel, ilma et sellega oleks arvestatud. kas see pole tore? ja teie tõite väga täpselt välja, kus on siin seaduselüngad. ja ma tahan, et see pandaks nüüd protokolli kirja. komisjon täiesti teadlikult peab läbirääkimisi mandaadiga äh, Äh, mis ei ole õiguslikult veekindel. Nad teavad seda, aga peavad ikkagi läbirääkimisi, seega nad rikuvad täiesti teadlikult äh, seadusi. ja Ühendkuningriigi äh, USA kokkulepe ei ole nii, et nad saaksid lihtsalt hakata läbirääkimisi pidama ja mind üllatab, et äh, Äh, üllataks, kui nad oleksid äh, sõlminud kokkuleppe, mis on kooskõlas äh, andmekaitse üldmäärusega. nii et ilmselgelt jälle komisjon ei pea kinni seadustest. praegusel juhul on tegemist USA-ga, aga mis saab, kui Hiina on järgmine järjekorras, kas me siis ütleme, et Hiina ütleb, pista pea ahju ja me pistame, järgmisena Venemaa ja Brasiilia ka nii et kui me oleme nõus sellega, et USA dikteerib meile ette kahepoolsed lepingud äh, liikmesriikidega, kas siis järgmisena võib Hiina ka seda teha? tegemist on pretsedendiga. meil on väga palju uusi kolleege, see koda peaks endale selgeks tegema, et kui me ükskord oleme nõis rahvusvahelise kokkuleppega, siis see jääb püsima, sest meil ei ole mitte mingit võimalust seda tagasi võtta nii et me peame tõesti olema väga kindlad, et kui me hääletame selle kokkuleppe üle, siis see peab olema veekindel, eriti kui hääletame poolt. ja nagu ma ütlesin, nagu ikka, äh, komisjon äh, äh, ei pea seadustest kinni, meil on olemas meede EMLET, nojah, võib-olla on ta liiga aeglane, aga me tegelikult ei ole päriselt üritanud EMLET-i parandada ja tõesti, demokraatlikus äh, menetluses, menetlused on vahel äh, aeglased, aga sellel on põhjus. on täiesti selgelt paika pandud äh, kohtukontroll ja sellel on põhjus ja sellepärast peaksime me olema ka väga ettevaatlikud. I don't see oh, uh, yeah, uh, but please, I mean there has. ja palun, Renew sai võimaluse rääkida, aga anname kõigepealt fraktsioonide esindajatele sõna ja siis on võimalik ka teistel sõna võtta, selleks et esitada küsimusi. ma ei näe siin roheliste esindajat äh,, siiski, jah, härra Breyer, palun. aitäh, mul on väga hea meel äh, selle arvamuse üle, mille järelevalvajad on äh, avaldanud ja mille kohaselt Äh, me ei pea lihtsalt nõustuma teiste riikide, kolmandate riikide taotlustega, kui nad soovivad saada juurdepääsu isikuandmetele ja metaandmetele, võib-olla ainult eriolukordades. mul on väga hea meel nende arvamuste üle ja meenutage, miks see nii on, mõelge USA peale. Neil ei ole sarnast äh, isikuandmete või üleüldiselt põhiõiguste kaitset ette nähtud. ei ole mitte mingeid äh, eesmärgi piiranguid või ka, ka õigust kustutamisele ette nähtud. ei ole ka sõltumatut järelevalvet äh, andmete kasutamisele ja ei ole ka mitte mingeid äh, võimalusi saada hüvitisi, kui äh, andmekaitsjad on levitatud ebaseaduslikult ja just sellepärast on ka väga palju põhjusi, miks me ei peaks andmeid edastama USA-le nii et mul on kaks küsimust äh, meie järelevalveasutustele, üks õigusteenistusele. esiteks, kas te olete valmis ka karistama andmete edastamist vastavalt Cloud Actile. kui ei ole karistusi, siis me tegelikult oleme kohe selle võitluse äh, kaotanud. Äh, kui rikkumiste puhul neid ei karistata, vähemalt mitte samamoodi nagu USA poole pealt, siis eh, me oleme selle võitluse kaotanud. teiseks, näinud, mis siin Cloud Actis kirjas on, kas te arvate, et meie andmete haldajad üldse saavad eh, USA-s asuvaid ettevõtteid eh, andmete säilitamiseks kasutada ja nende servereid, sest nad võivad illegaalselt Äh, neid andmeid edastada. ja kolmandaks, siin räägitakse õiguslikust äh, loamenetlusest. milline kohus saaks seda teha? mingid erakorralised kohtud? Thank you. Mrs Kanko proua Kanko, palun järgmisena, ETSR fraktsioon. Thank you, I would like to thank you all for all your present-. aitäh teile teie ettekannete eest. minu jaoks on väga selge, et me praegusel hetkel me öö, äh, üritame siin paika panna samm-sammult andmekaitse äh, reegleid USA-ga, aga väga tähtis on, et oleksid äh, tagatud andmesubjektide õigused mitte ainult Atlandi-üleselt, vaid ka üleilmsel tasandil. meil on siin tõesti probleeme ettevõtetel, mis teevad koostööd teiste maailma osadega ja me võib-olla peaksime üritama ka seda ette näha. Jaapan G kahekümne kohtumisel ütles, et me peaksime välja töötama üleilmse standardi, see on väga tähtis, eriti kuna me teeme üha rohkem koostööd kolmandate riikide õiguskaitseorganitega, et sellepärast ma tahaksin teada, kas komisjon ja andmekaitse inspektori esindaja leiavad, et G7 või G20 raames oleks võimalik mingi andmete edastamise kokkulepe sõlmida ja kas te arvate, on, et on võimalik teha ka edusamme Euroopa Liidu USA kokkuleppe osas, arvestades praegust valitsust äh, USA-s ja siis see, kuidas Europoli ja kolmandate riikidega koostööd tehakse. kui tegemist on vähem arenenud riigiga või riigiga, mis väga palju ei ole veel andmekaitsemeetmeid välja töötanud, siis kuidas me sellesse suhtume, sest tegemist on tõesti üleilmse probleemiga. aitäh, proua Daly, palun, kuue fraktsioonist aitäh, tegemist on väga tähtsa aruteluga sest me räägime praegusel hetkel reeglite muutmisest, mis puudutab elektroonilisi tõendeid, aga on täiesti hullumeelne, et me peame seda arutelu siin ilma komisjonita. me peame komisjonilt esitama neid küsimusi. meil on siin suuri muresid äh, ja võib-olla noh, võib tõesti öelda, et menetlus tuleb äh, äh, kriminaalmenetlustes äh, kiirendada, arvestades sellega, mida ütles andmekaitse inspektori esindaja, et see ühe süsteemi nõuded ei vasta teise süsteemi nõuetele. aga et meil ei ole siin mingit haldavat organisatsiooni, et me anname lihtsalt andmed edasi Facebooki Eh, Google'ile ja teistele ettevõtetele ja loota, et nad peavad kinni andmekaitsereeglitest. see on küll naeruväärne. USA kohtusüsteem, õiguslik süsteem, mis puudutab eh, eraelu kaitset ja andmekaitset äh, me teame, et rahvusvahelised kokkulepped peavad olema korralikud ja andmeid edastatakse ainult siis, kui sihtriigis peetakse andmekaitsereeglitest kinni ja me teame väga hästi, et seda seal ei tehta. nii et ma tahaksin teada, kuidas komisjon kavatseb äh, äh, arvestada selle üheteistkümne tingimusega, mille andmekaitse inspektor on äh, välja toonud. minu arvates ei ole võimalik nendest äh, mööda minna, aga ka meie enda õiguslik teenistus minu arvates ka sellesse ei süvenenud. minu arvates see arvamus on tõesti nõrk ja siin ei ole arvestatud üldse andmekaitse inspektori äh, tingimustega ja kuidas neid juhiseid kavatsetakse ka kokkuleppesse kaasata, eriti kuna meil on ka uuringuid, mis väga kriitiliselt seda, selle küsimuse tõstatavad. väga tähtis on tagada põhiõiguste kaitse ja andmekaitse määrusest kinnipidamine, aga kuidas seda teha, tõesti, tegemist on probleemiga, millest ei ole võimalik äh, äh mööda vaadata. aitäh, härra Kõner, palun järgmisena, aitäh nende järelduste eest. mulle tundub, et need on väga selged. USA-s tegutsevad ja Euroopa Liidus ettevõtted võivad Äh, avastada, et äh, andmekaitsemäärus ja USA Cloud Act räägivad üksteisele vastu ja õigusliku kindluse tagamiseks on väga tähtis, et äh, me sõlmiksime kokkuleppe, mis sellised vastuolud kõrvaldaks. peale selle on ka täiesti selge, et äh, eraelu kaitse peab olema siin prioriteetsem kui teisena seadusloome, nagu kolleeg Daly siin juba ütles, et komisjoni pole, aga komisjon on tegelikult olemas siin ruumis, aga me peame ütlema, et meie ei ole nõus mitte ühegi kokkuleppega, mis jääb allapoole meie teisese seadusandluse äh, standarditest me tahame täielikku vastastikust äh, õiguskaitseorganite sekkumise puhul ja isikuandmete ja põhiõiguste kaitset ja samal ajal meie äh, sõnum ka nõukogule peab olema täiesti selge, peame tagama selle, et äh, kõikide Euroopa Liidu kodanike õigused oleksid piisavalt kaitstud ja liikmesriigid ei tohi pidada kahepoolseid läbirääkimisi USA-ga, seda tuleb väga selgelt öelda. Euroopa Liidu tasandi lepinguga oleks meil tugevamad tagatised ja see sõnum tuleks selgelt liikmesriikidele esitada. aitäh ja nüüd komisjon teen ettepaneku, et võtate lühidalt sõna, kuulame komisjoni arvamuse ära. siin on tehtud juba vihjeid komisjoni rollile läbirääkimiste mandaadi andmisel nõukogule. proua Tefrepon minu teada peaks esindama siin komisjoni selleks. ja pärast seda on võimalik ka vastuseid kuulata neljakümne viie minuti pärast peaks hakkama meil ka järgmine punkt, kus me siis majanduskomisjoniga peame ühist arutelu, majanduskomisjoni liikmed tulevad üksteist kolmekümneks siia kohale. aitäh, esimees, ma olen Isabel Perignon, ma vastutan tõesti äh, kriminaalõiguse poliitika eest, aitäh teile, kuulasime ära teie argumendid ja tahaksin teha kolm märkust ning annaksin siis sõna oma kolleegile, kes vastutab andmekaitse eest. kõigepealt, meie peame läbirääkimisi mandaadi üle, mandaadiga, mis meile anti ja see on väga selge ja väga tähtis meie jaoks, et äh, põhiõiguste kaitseklauslid ja andmekaitseklauslid tuleb sisse panna ja me oleme võtnud kohustuse ka parlamendile anda infot iga menetluse osa kohta. me näiteks volinik Reindersi kuulamisel tuli väga selgelt välja, et me ei kirjuta alla ühelegi kokkuleppele äh, enne, kui me oleme teiega konsulteerinud kolmepoolsetel läbirääkimistel ja et meil on sisereeglid, millest tuleb kinni pidada enne, kui me leppele ameeriklastega alla kirjutame. teiseks, Ühendkuningriigi äh, leping USA-ga, millele nad alla kirjutasid. me saatsime Ühendkuningriigile mitu kirja, selgitades, et see tekitab meile muret ja pärast lepingu allkirjastamist saatsime väga selge kirja Ühendkuningriigile selgitades, et meile valmistab see leping muret ja mitte mingil juhul me ei kasuta sama mudelit. me ütlesime seda ka Ameerikale, et äh, see leping, millele nad alla kirjutasid Ühendkuningriigiga, sellest me äh, kinni ei pea ja ütlesime, mis meile seal muret valmistab. kolmandaks, EMLAT ja äh, vastastikune õigusabileping, mis meil USA-ga on sõlmitud. meie oleme alati tahtnud äh, äh, seda EMLAT-i parandada, meil on reeglid USA-ga paika pandud äh, ja meil on väga tõsised programmid käima lükatud näiteks koolituste valdkonnas, kuid kahjuks sellest ei piisa ja just sellepärast tuleb nüüd midagi muud ette võtta, sõlmida uus leping, sest me teame, et me peame lõpetama äh, sellised lepingud, kus ei ole piisavalt kaitseklauseid. järgmisena annan sõna oma kolleeg Ralfile, kes tegeleb äh, õigusliku kaitsega. me kõik räägime komisjoni nimel kõik osapooled äh, said arutelus äh, sõna andmekaitse inspektor, Euroopa Parlament, Euroopa Parlamendi äh, õigusteenistus ja kõik nad on välja toonud probleemid, mis meil on õiguse rakendamisega ja mida alati EMLAT-i meede ei kanna, kata. just sellepärast me toetame sellise meetme väljatöötamist, millega on võimalik rohkem otsetaotlusi teha. ma arvan, et me kõik oleme nõus, et rahvusvaheline, rahvusvahelise kokkuleppega on parem selliseid otseseid taotlusi reguleerida, selle asemel, et hakatakse Cloud Acti raames neid taotlusi tegema. ja see võib endaga kaasa tuua siis äh, vastuolusid erinevate õigussüsteemide vahel ja kus andmesubjekte ei kaitsta piisavalt ja kus teenusepakkujad äh, on olukorras, kus äh, kaks erinevat õigussüsteemi räägivad täiesti erinevat keelt ja selleks, et vältida neid vastuolusid, äh, ongi vaja kokkulepet äh, tagada kõrge andmete kaitse ja ka menetluslikud kaitseklauslid. see kokkulepe, kui meil õnnestub see sõlmida USA-ga paneb äh, käima ka andmekaitsemääruse nii-öelda katusemäärusena ja millega on paika pandud andmekaitseklauslid äh, siis, kui vaja. ja väga tähtis, et meil oleks äh, siis edastamise kokkulepe, mida me siis soovime ka USA-ga sõlmida nii et tõesti, sellest oleks äh, kasu, sellest kokkuleppest, äh, sest siis saaks hakata kasutama katusemäärust. Te ähm, olete näinud nõukogu poolt tehtud muudatusettepanekuid, äh, sellega soovitakse tugevdada katusemäärust just otsese koostöö puhul ja see on tegelikult see, mis läheb kaugemale katusemäärusest, sest kohandatakse seda ka siis uuele olukorrale me võtame kõiki murresid tõsiselt ja üritame siis läbirääkimistes USA-ga hoolitseda selle eest, tegemist oleks kaitsva lepinguga. aga me peaksime kõik mõtlema ka teistele läbirääkimistele, mis praegu toimuvad Strasbourgis, Euroopa Nõukogus, Budapesti küberkuritegevuse konventsiooni üle nimelt, sest see on palju tõsisem kokkuvõttes seal on kuuskümmend neli erinevat riiki kaasatud äh, ja seal kasutatakse ka erinevaid meetmeid äh, äh, õiguskaitseorganite tööks piiriülesel andmevahetusel. aitäh! tundub, et me hakkame vaikselt aega ületama. nägin, et proua Intfeld siin tõstis käe, et uuesti midagi öelda peame hoolitsema sellest, et ka meie külalistel oleks paar minutit aega vastata. jah, teen hästi lühidalt. komisjon just ütles, et nad arvestavad kõiki muresid tõsiselt. ilmselgelt mitte või mitte väga. esiteks, läbirääkimiste puhul te ei peaks ootama, äh, kuni läbirääkimised on läbi äh, äh, Äh, kuni e-tõendite määrus on vastu võetud. otse vastupidi, te peaksite seda kohe tegema, te olete täiesti andmekaitse inspektori määrust ignoreerinud. teiseks, esimees, kas libe komisjon saaks komisjonilt nõuda kirjalikku ja täielikku aruannet selle kohta, mida on tehtud emlatidega ja miks need läbi kukkusid, tahaksin teada. Teie suulisest vastusest ei piisa ja lõpetuseks te ütlete, et teil on muresid Ühendkuningriigi USA kokkuleppe juurest. see on väga lihtne, see kas vastab andmekaitse üldmäärusele äh, või mitte. kui vastab, siis väga tore, kui mitte, siis tuleb alustada rikkumismenetlust. arvestame teie taotlusega. koordinaatorid tegelevad selle küsimusega, nii et me saame tõesti otsuse vastu võtta sellise otsuse, et kirjutan siis ja nüüd saate sõna teie eksperdid kõik viis minutit. kes siin äh, esindavad õigusteenistut ja andmekaitse inspektorit. Because of the restraints in time I will answer only several of the questions which are asked. aitäh, kuna mul on vähe aega, siis vastan ainult paarile küsimusele, mis esitati. esmalt tahaksin rõhutada et ainult asjaolu, et me rääkisime kõigepealt elektrooniliste tõendite määrusest, tähendas, et me lihtsalt rõhutame, et me vajame selle arutelu lõpuleviimist, enne kui me otsustame, kuidas me kolmandate riikidega tegeleme. see on meie jaoks oluline ning seetõttu see, see ettekanne osa, ettekande osa siin ka täna oli. loodetavasti see töö edeneb peagi ning seda koos aruteluga, mis puudutab raamkokkulepet, mis on taustaks USA-ga läbirääkimiste pidamisel. mul on väga hea meel, et Euroopa Komisjon on meid praegu suuliselt teavitanud nendest edasiminekutest, mis äh, EMLAT-i osas on ette pandud meie esimene samm oli parandada olukorda, parandada seda, mis meil praegu juba olemas on ja vaadata, kuidas me saame siis tulevikus seda äh, paremaks teha. ma olen keerulises olukorras, kuna ma pean hindama Ühendkuningriigi ja USA vahelist lepingut, mis oktoobris sõlmiti. see ei ole andmekaitse inspektori pädevuses arutada lepinguid, mis äh, liikmesriigid on kahepoolselt sõlminud aga kahtlemata küsime oma Briti kolleegilt, äh, infovolinikult, kas ta oli selles protsessis kaasatud ning mida see praktikas tähendab. tahaksin rõhutada ka ühte asja, mida siin mainiti. ehk siis, mis saab olema selle võimaliku USA-ga sõlmitud lepingu õiguslik staatus Ameerika poolel, kas see on äh, alusleping või täidesaatav leping. see on väga oluline. varem oli meil äh, USA poolt selge signaal, et see saab olema täidesaatav leping nende poolt, sest see, sest äh, see on äh, föderaaltasandil riigile antud õigus, aga see vastus ei paista olevat sama USA Cloud Actiga see on midagi, mida me tahaksime teada saada. nüüd ülemaailmsed lahendused, mida võiks samuti arvesse võtta, eriti mis puudutab küri-, küberkuritegevuse konventsiooni. ma olen võib-olla siin eelarvamusega akadeemikuna, aga me peaksime vaatama äh, konventsiooni liikmete nimekirja ja siis me näeme, et kaks Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole selle konventsiooniga äh, liitunud ning üks nendest riikidest on Iirimaa. see võib äh, väga paljugi mõjutada äh, selle konventsiooni jõustamist ning liikmesriigid, mis konventsiooniga on liikunud, on näiteks Armeenia, Aserbaidžaan ja Türgi. ja USA ning Jaapan ei ole ainsad riigid, millest me räägime kui me mõtleme äh, info praktilisele vahetamisele. ma mäletan, kui küberkuritegevuse konventsioon allkirjastati üheksakümne üheksandal aastal ja küsimus äh, ei puudutanud niivõrd protseduurilist poolt kui lihtsalt äh, kasu õigussüsteemile. me oleme aga vägagi valmis praktiliste nõuannetega abi pakkuma. aitäh ja palun, härra Ben ma võiksin nii mõndagi öelda Ühendkuningriigi kohta, aga härra Vjevrovski neile juba vastas. proua Sippel esitas aga küsimuse, mis puudutas Ühendkuningriigi kokkuleppe Privacy Shield omavahelist suhet praegu on Privacy Shield ja Cloud Act olnud eraldiseisvad nähtused ning teie küsimus on vägagi asjakohane üks põhjus sellele oli see, et meil ei olnud lepingut, kokkulepet, aga nüüd äh, on meil kokkulepe, mis äh, teatud aja pärast äh, hakkab kohalduma. aga see võib tõepoolest olukorda mõjutada ning me kindlasti uurime seda ka Privacy Shieldi kontekstis. tundub, et need teemad siin ka omavahel sulanduvad, kui me selle lepingu sõlmime. nüüd härra Breieri küsimused tõepoolest tegu on esialgse hinnanguga ja see on esialgne hinnang seetõttu, et meil ei ole kaebusi veel esitatud. aga loomulikult, kui kaebusi esitatakse ning kui me avastame, et see on ka lõplik arvamus, siis tuleb seda jõustada, see on meie töö. ning teiseks, teie küsimus oli seotud äh, USA pilveteenuste kasutamisega ja arvamuses oleme sõnaselgelt öelnud, et äh, me ei ole tegelenud äh, sellega, millised on äh, andmetöötluslepingu mõjud GDPR-i artiklile kakskümmend kaheksa. mulle tundub, et enamik sõnavõtte oli kommentaarid, ma ei näe nimekirjast, et ma peaksin midagi täiendavalt selgitama, aga andke palun teada, kui olen midagi unustanud Monsieur Mori. Merci, monsieur president. härra Mori ka, jah, aitäh, ka mina üritan vastata mõningatele küsimustele koos. konkreetsed meetmed, proua Sippel küsis nende kohta MLAT-ide puhul. tuleksin veel kord tagasi äh, lisaprotokolli läbirääkimiste juurde Budapesti konventsiooni juurde, seal on protokollis mitmeid peatükke, mida praegu välja töötatakse ja üks nendest puudutab just äh, otsest koostööd ja teine puudutab emblati menetluste parandamist, mis on siis kohustuslikud. seda võib-olla võiks tõesti arutada, kuid Euroopa Komitee kutsub üles äh, uut tüüpi emlate välja töötama, uue põlvkonna omasid. ja Knillis ei, Knill on juba minevikus öelnud, et selleks, et menet-, menetlusi õigusabi osas parandada EMLate, selleks tuleb mõelda olemasolevate menetluste parandamisele, aga tuleb mõelda ka inimvahenditele selleks, et need vahendid töötaksid. ja Euroopa Komitee, rääkides vastastikuse õigusabi lepingutest, on rõhutanud, et nende eesmärk on see, et andmete edastamine toimuks vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele ja et andmete edastamine toimuks äh, Euroopa jurisdiktsiooni kontrolli all. see on EMLAT-i mõte isegi. ja sellepärast me sooviksimegi neid vahendeid tõhustada. ja võib-olla Karsteni jutule täienduseks. Privacy Shieldi tagatised ei kehti. ainus, mida Euroopa Komitee on öelnud äh, lisas kirjale, mis teile saadeti on see, et äh, tuleb mõelda tulevastele täitevlepetele, mida võidaks äh, sõlmida kolmandate riikidega, Ameerika Ühendriikide poolt, mitte ainult Euroopa Liiduga, ja vaataks, kuidas see mõjutaks äh, menetluskäiku Ameerika Ühendriikides. mis puudutab kokkulepet Ühendkuningriigiga, kolleegid juba rääkisid sellest andmekaitsjana me ei ole pädevad siinkohal selleks, et hindama, äh, hinnata liikmesriigi poolt sõlmitud lepingut, aga Euroopa Komitee on öelnud ka, et miks, põhjus, miks me toetame ta-, Euroopa Liidu poolt äh, sõlmitud lepingut, on see, et kui hakkavad äh, tekkima kahepoolsed lepped mõnede liikmesriikidega, siis tekib küsimus kaitsetasemes ja menetluslikes garantiides erinevates liikmesriikides ja tekib äh, probleem, mis seisneb selles, et äh, meil on äh, liikmesriikides suured erinevused garantiide osas ja on isikuandmete kaitse osas. esimees, sellega piirduksin. aitäh. ega meie täname teid. And the concerns that have been raised. nüüd ilmselgelt need probleemid ja murekohad on igati põhjendatud. Need kirjeldavad äh, veel lahendamata olukorda, ka protsess ei ole veel lõpule jõudnud, läbirääkimised käivad. ja meil on Euroopa Liidu USA vahelise lepingu väljavaade ja sellel lepingul võib olla negatiivne mõju põhiõiguste äh, piisavale tagamisele Euroopa kodanike jaoks, õigused, mis on Euroopa Liidu põhiõigused, eelkõige eraelu puutumatus artiklis kaheksa, see on väga murettekitav olukord, me peaksime seda väga hoolikalt jälgima. olukord on lahtine. ka järgmine punkt puudutab äh, parlamendi õigusteenistust meil on veel kor-, veel üks päevakorrapunkt, mis meile huvi pakub ja see on õigus andmeid kustutada. ja see mõjutab äh, hartaga kaitstud põhiõigusi. see punkt puudutab andmekaitset, veebilehti ning äh, direktiivi kohaldatavust, mis puudutab teenuseosutajate kohustust tagada andmete turvalisus ning kaitsta õigusi. aga seda punkti peaksime hakkama arutama kell kümme nelikümmend viis, seega ma arvan, et äh, ütleme head aega oma kõnelejatele ning valmistume järgmiseks päevakorrapunktiks. kas te üritate, proua Sibula, veel ühe äh, märkuse teha? võib-olla selleks, et äh, teha üleminek järgmise päevakorrapunkti juurde, siis tänane arutelu tekitab minus äh, muret. kuigi ma nõustun täielikult Sophie Intvelti mõttega äh, kirja osas, siis ma arvan, et seda tuleks laiendada. mulle tundub, et ilmselgelt komisjon ei suhtu tõsiselt kõigi Euroopa Liidu institutsioonide vastutusse ja võimu, eelkõige parlamenti. ühest küljest komisjon ütleb, et elektroonilised tõendid on rahvusvaheliste lepingute aluseks. teisalt on nad juba läbirääkimisi alustanud. ja ma tõesti tahaksin teada, millistel alustel. me ei tea elektrooniliste tõendite määruse tulemust, seega millest nad täpselt räägivad ja kas nad üritavad juba ennetada elektrooniliste tõendite määruse tagajärgi oma läbirääkimistes seega ma tahaksin lihtsalt öelda, et me peaksime võib-olla esitama rohkem küsimusi lisaks nendele, millele Sophie Infeld juba viitas. ning meil on vaja tõsisemaid arutelusid nende juhtumite ja dokumentide kohta. aitäh, härra Breyer, tehke palun lühidalt. härra esimees, ma esitasin õigusteenistusele ühe küsimuse. kas ma võiksin paluda, et nad vastaksid minu küsimusele, mida tähendab kohtuvõim ja millised küsimused äh, selle alla kuuluksid? õigusteenistus, kas sooviksite sellele vastata? Mike. Sorry, my micro didn't. vabandust, mu mikrofon ei töötanud. Äh, jah, vastuseks sellele küsimusele tuleb vaadata üksikjuhtumite põhiselt, kuid kohtupraktika on siin üsna mahukas on konkreetsed kriteeriumid otsustamaks äh, koht. ja see, ja see on eriti seotud äh, täitevvõimu sõltumatuse küsimusega. nii et äh, küsimus on jah, et kas, kas antud org-, antud asutust saab nimetada kohtuks või mitte. seda küsimust tuleb va vaadelda samamoodi, kui me tahame teada, kas asutus Ameerika Ühendriikides on kohus, siis äh, äh, Euroopa, siis tuleb lihtsalt vaadata, kas on sõltumatuse garantii tagatud. ja ühtlasi võib-olla vastaksin ühele väga äh, konkreetsele küsimusele, mille esitas proua Sippel küsimus puudutas liikmesriigi pädevust oma e-, enda kahepoolseid kokkuleppeid sõlmida Ameerika Ühendriikidega. seni, kuni Euroopa Liit oma pädevust ei ole täitnud, on liikmesriigid vabad seda tegema, kuid äh, pärast uue kokkuleppe sõlmimist liikmesriik ei saa enam sellist äh, õigust. ja selle kokkuleppe leppe ratifitseerimine Ameerika Kongress. Cloud Acti puhul oli juba selge, et, et meil on vaja Ameerika Kongressi heakskiitu. aitäh, nüüd ütleme head aega oma kõnelejatele ja annan teada, et äh, me kuulame ära veel ühe parlamendi õigusteenistuse ettekande, mis puudutab õigust olla unustatud õigus kustutada andmeid, mis on seotud Euroopa Liidu kodanike põhiõigustega. jätkame minuti pärast. It works now. It works now. Oh. As I said, we got some 45 minutes. nii, meil on ette nähtud nelikümmend viis minutit järgmiseks päevakorrapunktiks, enne kui me alustame ühist arutelu EKOn komisjoniga. meil on nüüd päevakorrapunktid neliteist ja viisteist, mille tutvustatakse Euroopa Kohtu otsuseid mis tehti kahekümne neljandal septembril kaks tuhat üheksateist juhtumis sada kolmkümmend kuus murd seitseteist, mis puudutab füüsiliste isikute kaitset veebilehtedel sisalduvate isikute andmete töötlemise eest ning punkt viisteist, veel üks Euroopa Kohtu juhtum, mis puudutab samuti andmete töötlemist. ja see puudutab interneti otsingumootoreid. eelkõige käsitleb see õigust olla unustatud andmesubjekti õigust lasta oma isikuandmed kustutada, kui nad on ebatäpsed või kui need on ebaseaduslikult töödeldud. me kuulame nüüd äh, õigusteenistuse ettekannet, mille teeb meile proua Olga Hrstkova. vabandan selle nime hääldamise eest, aga annan teile sõna. aitäh, see oli suurepärane hääldus lugupeetud esimese liikmed, aitäh, et mulle sõna andsite, aitäh tutvustuse eest. õigusteenistusel paluti tõepoolest teha ettekanne komisjonis nende kahe kohtuotsuse kohta, mis tehti käesoleva aasta kahekümne neljandal septembril. Need kaks otsust on vastust kahele erinevale eelotsuse taotlusele, mille mõlemad tegi Prantsuse Andmekaitseamet, mis puudutas isikuandmete kaitset seoses isikuandmete töötlemisega. kuigi tol ajal kehtiv direktiiv, äh, see tühistati GDPR-i jõustumisega, siis on otsused teo-, tehtud, võttes arvesse nii direktiivi kui ka GDPR-i. seega nüüd on kohus teinud vastuse, mis on kasulik tulevikus äh, seoses GDPR-iga. nagu esimees mainis, siis need äh, otsused tuginevad Äh, kohtuotsusele Google'i, Google Spain äh, kohtuasjas aastast kaks tuhat neliteist. meeldetuletuseks ja otsuste paremaks mõistmiseks tuletan meelde, et Google Spain kohtuotsuses äh, kehtestas kohus õiguse lastel veebilingid eemaldada õigus olla unustatud võib kaasa tuua otsingumootori kohustuse eemaldada veebilingid, mis viivad äh, veebilehtedele, mis sisaldavad andmesubjekti isikuandmeid. Need lingid tuleb eemaldada otsingutulemustest, mis äh, kajastatakse isiku nime äh, põhjal tehtud otsingu tulemusena Need kohtuotsused selgitasid olulisel määral Äh, linkide eemaldamise õiguse territoriaalset ulatust ning ka otsingumootorite, nagu näiteks Google'i kohustusi, mis neil on seoses äh, veebilinkide eemaldamisega, kui asi puudutab tundlikke andmeid. esmalt keskendun äh, Google'i juhtumile, mis on C viis null seitse murd seitseteist, see on tegelikult päevakorrapunktis teine otsus ning see puudutab linkide eemaldamise geograafilist ulatust. selle eelotsuse aluseks oli vaidlus Google'i ning Prantsuse andmekaitseameti vahel. Prantsuse andmekaitseamet saatis Google'ile teatise, kus paluti kõikides otsingumootori domeenides linkide eemaldamist, see tähendab ülemaailmselt. Google aga keeldus seda tegemast ning eemaldas tulemused ainult nende otsingute puhul, mis tehti domeenides, mille lõpp vastab Euroopa Liidu liikmesriikidele. Google'ile määrati trahv Prantsuse Andmekaitseameti poolt, aga Google vaidlustas selle trahvi. selleks, et äh, teha asjas äh, otsus, otsustati saata taotlus Euroopa Kohtule. kui otsingumootorile esitatakse taotlus linkide eemaldamiseks, kas ta peab seda tegema ülemaailmselt või ainult otsingumootorite versioonides, mis on ainult Euroopa Liidus või ainult nendes domeenides, mis asuvad liikmesriigis, kus vastav taotlus esitati. ning lisaks Google kasutas ka asukohapõhise piirangu meetodeid kõigepealt meenutas äh, Euroopa Kohus äh, varasemaid otsuseid, eelkõige Google Spain asjas tehtud otsust. Nad viitasid, et äh, linkide eemaldamise otsus on konkreetselt välja toodud GDPR-i artiklis seitseteist, mis puudutab õigust andmete kustutamisele, mida nimetatakse ka õigust, õiguseks olla unustatud. selleks, et määrata linkide eemaldamise territoriaalne ulatus tõi kohus kõigepealt välja GDPR-i andmekaitse direktiivi eesmärgi, mille eesmärk on tagada isikuandmete tugev kaitse üle kogu Euroopa Liidu. ühest küljest kohus tunnistas, et ülemaailmne linkide eemaldamine täidaks täielikult selle eesmärgi. samas äh, tõi kohus välja interneti piirideta olemuse ning äh, inimeste õiguse saada informatsiooni aga lisaks meenutati ka informatsiooni kättesaadavuse mõju andmesubjektidele Euroopa Liidus. kohtu meelest on need kaalutlused sellised, et Euroopa Liidu pädevuses on kohustus, on õigus kohustada otsingumootoreid eemaldama äh, linke oma domeenidest küll aga kohus meenutas, et äh, mitmed riigid ei tunnusta seda linkide eemaldamise õigust või neil on erinev lähenemine. ning äh, andmekaitse ei ole absoluutne ning seda tuleb äh, tõlgendada kooskõlas teiste põhiõigustega. lisaks rõhutas kohus, et tasakaalu leidmine oleks väga keeruline üle kogu maailma kohus viitas GDPR-i andmekaitse direktiivi sõnastusele. GDPR-i artiklis seitseteist lõikes kolm punktis A on vaja leida tasakaal ühest küljest andmekaitse ja põhiõiguste vahel, aga teisest küljest internetikasutajate e, õigusele saada informatsiooni. kuid seda tehakse ainult Euroopa Liidus see ei tule välja mitte üheski teisest direktiivi GDPR-i sättest, et Euroopa Liit seadusandjana näeks õigusaktis ette sätete ulatuse, mis on laiem kui Euroopa Liidu liikmesriigid. kohus jõudis järeldusele, et Euroopa Liidu õigusest ei tulene kohustust linke eemaldada üle kogu maailma nüüd, kas äh, linke tuleks eemaldada Euroopa Liidu üleselt või ainult ühes liikmesriigis? sellega seoses ütles kohus, et Euroopa Liidu õiguses on äh, otsustatud andmekaitse eeskirjad kehtestada otseselt kohaldatava õigusaktiga selleks, et tagada kõrge kaitsetase üle kogu Euroopa Liidu. seetõttu tuleks põhimõtteliselt äh, lingid eemaldada kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides samal ajal ütles kohus, et äh, sõltumata avalikust huvist saada juurdepääs teatud informatsioonile, on GDPR-is artikkel kaheksakümmend viis, mis lubab äh, võrrelda äh, andmekaitseõigust õigusega saada informatsiooni ja väljendusõigusega otsingumootor peab äh, rakendama tõhusaid meetmeid andmesubjektide õiguste kaitseks. kohus on öelnud, et need äh, meetmed peavad kas ennetama või siis tõsiselt äh, takistama internetikasutajaid liikmesriikides saamast juurdepääsu nendele linkidele. lühike kokkuvõte sellest kohtuotsusest oleks see, et kohus ütles, et Euroopa Liidu õiguse alusel ei ole otsingumootoril kohustust eemaldada veebilinke üle kogu maailma. seega põhimõtteliselt peaksid äh, veebioperaatorid eemaldama need otsingu tulemused ainult äh, Euroopa Liidu otsingumootori domeenides. Euroopa Liit sellist äh, tegevust ei keela, seega erandid võivad siin ka kohalduda. pädev riiklik asutus peab tasakaalustama neid õigusi äh, riiklike standarditega ning äh, kohustama otsingumootorid eemaldama neid linke kõikidest oma domeenidest. lisaks peaksid otsingumootorid äh, rakendama meetmeid, mis raskendaksid kasutajatel saada juurdepääs nendele linkidele, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu ning need meetmed võivad sisaldada ka asukohapõhist äh, piirangut. nüüd aga lühemalt teisest äh, otsusest, sada kolmkümmend kuus murd seitseteist, mis puudutab otsingumootorite rolli, äh, mis puudutab linkide eemaldamist, kui on seotud äh, eriandmekategooriad. see puudutab nelja üksikisiku kaebust või taotlust, et Google eemaldaks lingid, mis sisaldasid tundlikke andmeid, näiteks poliitilised või religioossed arvamused ning andmed, mis olid seotud äh, kriminaaljuurdlustega. Google keeldus see ja inimesed esitasid kaebuse edutult Prantsuse andmekaitseametile äh, ning see asi jõudis äh, Euroopa kohtusse eriandmekategooriate kohaldamise kohustus kohaldub ka Äh, otsingumootorile. kas Google peaks täitma neid tingimusi äh, enne otsingutulemuste kuvamist? teiseks küsis kõrgem halduskohus äh, Euroopa Kohtult, kas otsingumootor peaks lubama kriminaalprotsessidega seotud andmete kuvamise. kohus meenutas taas kord Google Spain kohtuasja, kus otsingumootorid peeti andmete vastutavaks töötlejaks. lisaks äh, analüüsiti GDPR-i ning kohus ütles, et äh, andmete erikategooriate töötlemise reeglid äh, kohalduvad kõigile vastutavatele töötajatele, sealhulgas otsingumootoritele. andmete tundlikkus on just see, mis põhjendab seda, et see kohustus kohaldub kõigile ilma eranditeta. kuid kohus tunnistas, et töötlemise Äh, eriomadused, mis otsingumootoris toimivad, mõjutavad äh, nende otsingumootorite kohustusi ja vastutuse ulatust. kohus järeldas, et keeld äh, töödelda tundlikke andmeid kohaldub otsingumootoritele, kuid seda tuleb teha kontrollides andmesubjekti taotluse põhjendatust. kohus järeldas, et otsingumootor peab äh, täitma linkide eemaldamise äh, taotluse, välja arvatud juhul, kui tuvastatakse, et äh, tundlike andmete töötlemine on lubatud artiklis üheksa toodud erandi alusel. ehk siis, kui andmesubjekt on teinud andmed ise avalikuks või on suur avalik huvi nende andmete avalikustamise vastu. kohus analüüsis ka õigust olla unustatud kohus tõi välja, et sõnavabaduse õigus on nüüd äh, selgesõnaliselt äh, väljendatud ning seda tuleb arvesse võtta, kui äh, teostatakse õigust olla unustatud. kui linkide eemaldamine, lingide eemaldamine võib rikkuda harta artiklis üksteist sätestatud sõnavabadust ja vabadust informatsioonile otsus konkreetsetel juhtumitel võib äh, sõltuda erinevatest asjaoludest, näiteks äh, andmete tundlikkusest, avalikkuse huvist selle informatsiooni saamise vastu ning, ja see võib sõltuda äh, andmesubjekti rollist avalikkuses. nüüd andmete töötlemine, mis puudutab kriminaalsüüdistusi ja menetlusi, siin sätestas kohus, et info, mis on seotud juriidiliste toimingute, menetluste ja süüdimõistmistega, on andmed, mis on seotud süütegudega ja seda on kasutatud GDPR-i artiklis kümme, seega ka see informatsioon äh, langeks artikli kümme kohaldamisalasse. kohus kinnitas, et kui on märkimisväärne avalik huvi siis on vaja lingid alles jätta selleks, et tagada interneti kasutajate äh, õigus saada informatsiooni. kohus meenutas Euroopa Inimõiguste Kohtu kaasust, kus rõhutati ajakirjanduse olulist äh, rolli demokraatlikus ühiskonnas, ajakirjandust, mis teavitab avalikkust äh, kriminaaljuhtumitest ja üldsusel ei ole mitte ainult õigus saada infot selliste menetluste kohta, vaid avalikkusel peaks olema võimalus äh, uurida ka varem toimunud äh, juhtumite kohta infot. lisaks ütles kohus, et avalikkuse huvi kriminaalmenetluste vastu on erinev ja võib aja jooksul muutuda. kohus järeldas, et otsingumootor peab äh, hindama kõiki asjaolusid arvesse võttes, kas andmesubjektil on õigus saada, kas andmesubjektil on õigus äh, in-, temaga seotud informatsiooni eemaldada lasta. kui jõutakse järeldusele, et äh, veebilink peab otsingu tulemustes alles jääma, sest et see on väga oluline äh, internetikasutajate infovabaduse või infoõiguse tagamiseks, siis peab otsingumootor sellegipoolest kohandama otsingu tulemusi, et kuvatakse kõige uuemad andmed esimesena, ehk siis pakkuma ajakohastatud informatsiooni. kui võtan väga lühidalt ja lihtsustatult kohtuotsuse kokku, siis kohus sätestas, et otsingumootori käitleja, nagu näiteks Google, on kohustatud täitma teatud äh, tundlike andmete kategooriate töötlemist, küll aga ei pea otsingumootor tegema seda enne, kui on saanud vastava taotluse andmesubjektilt otsingumootorite tegevus peab aset leidma alles, otsingumootorid toimivad alles siis, kui kolmandad pooled on info äh, internetti pannud ja seega otsingumootor peab tegutsema alles siis, kui on saanud vastava taotluse. otsingumootor peab äh, tasakaalustama andmekaitse õiguse ja avalikkuse õiguse saada juurdepääs informatsioonile. suur aitäh teile tähelepanu eest! okei okay,, thank you! Now we ve got suur tänu! meil on nüüd pisut aega aruteluks, see on äh, äh, väga kaalukas äh, tutvustus, mis puudutab mitte vähem kaalukaid Euroopa Kohtu otsuseid, seda teemat on väga palju arutatud see oli pikk, keerukas arutelu Euroopa Parlamendis. arutasime kogu andmekaitsepaketti, eriti andmekaitsemäärust ja selles kontekstis arutasime õigust äh, olla unustatud, äh, õigust andmeid kustutada mida ebaseaduslikku, andmete ebaseaduslikku töötlemist, rääkisime kahjust eraelule, salastatusele, inimväärikusele, põhiõiguste kaitsest rääkisime, jällegi käsi tõusis, ma arvan, et äh, tõesti seda on, sellest on põhjust rääkida, proua Paali. aitäh. Äh, võib-olla kuulsin valesti, aga mulle tundus nagu esimene otsus Google'i suhtes. et äh, see justkui oli e-, täiesti edukas ja nii palju, kui ma aga teine, aga otsusega, ma saan aru, et teise otsusega ei olnud ka ise rahul, sest kohus ütles, et tekkis võimalus, et Euroopa ametiasutused tegelikult võivad eeskirju muuta ja et äh, niimoodi avaneks võimalus ülemaailmselt äh, isikutel õigus kaitsta oma andmeid. et neil on õigus oma andmeid kustutada. võiksite palun kommenteerida? kas on veel küsimusi? tahaksin, et äh, õigusteenistus äh, hindaks nende otsuste mõju äh, asjaolule, et esimest korda Euroopa Liidu õigusakt võeti vastu mitte ainult seoses Euroopa põhiõiguste hartaga, aga tekkis ka uus õigus, mida siiamaani ei olnud õigus, mida me kõikides Euroopa Liidu keeltes nimetame õiguseks olla unustatud, õigus olla unustatud äh, veebis, äh, mitte lubada seda, et al-, igaveseks eksisteerivad teatud andmed äh, ka pärast elu ja surma, jäävad alles mingisugused andmed ükskõik mis äh, formaadis ja mis toovad endaga kaasa kahju. et, et inimesel on õigus austusele, et äh, et äh, inimestel on teinekord elukestvad võitlused. proua Sippel ma mõtlesin, kas ma peaksin esitama küsimuse, aga arvan ma, et mingil määral, rääkides sellest uuest mõistest, milleks on õigus olla unustatud, peame mõtlema selle peale, millisel määral need kohtuotsused mõjutavad või ei mõjuta GDPR-i ja nimetatud sätet. õigus olla unustatud, olen nõus ei tähenda seda, et kõik, kes tahavad saada kustutatud, peavad saama kustutatud. seda tuleb vaadelda üksikjuhtumite põhiselt. kõik sõltub äh, asjaoludest, isikust ja küsimus ei ole mitte ainult tasakaalus isiku õiguste ja interneti kasutajate õiguste vahel. Äh, pigem võiks seda sõnastada nii, et see on isikuõigused versus avalik huvi. ja pikaajalises perspektiivis on küsimus, kas, kas kohus, Euroopa kohus, milline institutsioon peaks olema see, kes sammhaaval välja töötab mingisugused suunised, kuida-, mille alusel otsustada, millised huvid on tähtsamad ja mille alusel võtta vastu otsuseid ühes või teises suunas. nii et ma ei tea, kas kohtuotsus iseenesest selliseid vastuseid annab. kuid andmekaitseasutused, kindlasti ka komisjon, võib-olla õigusteenistus kindlasti mõtlevad selle üle, kuidas jõuda mingitele ühistele arusaamadele, selleks et tulevaste juhtumite puhul oleks meil mingisugune ühine arusaam et kas õigus olla unustatud peaks kehtima või on mingid olulised avalikud huvid, mille alusel me ei saa nõustuda selle unustamisega. kas keegi soovib veel sõna, kas keegi tõstab veel käe, kas õigusteenistus sooviks seda kommenteerida? aitäh. vastaksin võib-olla küsimustele koos kommentaaridele. jah, sõltub, mis küljest vaadata neid kohtuotsuseid, kuid mida kohus põhimõtteliselt ütles, et määruses ei ole mitte midagi sellist, mis õigustaks seda, et õigus olla unustatud tuleks peale suruda ka väljaspool Euroopa Liidu piire see õigus kehtib põhimõtteliselt Euroopa Liidu sees, aga kohus tunnistas ka, et kui on ligipääs infole väljaspool Euroopa Liidu, siis sellel on selgelt ka mõju andmesubjektidele, mis asuvad Euroopa Liidus ning et ülemaailmne linkide eemaldamine tagaks tõesti väga kõrge kaitsetaseme, kuid kohus äh, sõnastas ka argumendid äh, ekstraterritoriaalsuse vastu järeldused on siiski väga selged. kohtu äh, jaoks on GDPR-i sõnastus väga selge. me saame sundida äh, operaatoreid äh, kustutama ainult Euroopa Liidu sees, aga kohus tuletas ka meelde, et siseriiklikud ametiasutused, neil võivad olla omaenda siseriiklikud eeskirjad, kus tasakaal õigus andmekaitsele ja õig- ja internetikasutajate õigused võiksid olla paremini sõnastatud ja siis siseriiklikud ametiasutused võiksid tegelikult äh, seada äh, kohustuse ülemaailmseks kustutamiseks. kuid see sõltub siseriiklikest õigusaktidest ja konkreetsetest juhtumitest. nüüd ma vaatan veel, mis siin oli, mis küsimused veel? õigus olla unustatud peab silmas pidama seda, et ma, et kui Google Hispaania kohtuotsus langetati, siis ei olnud veel õigust olla unustatud, see õigus tuli tänu sellele kohtuotsusele. ja nüüd on meil GDPR, artiklis seitseteist õigus olla unustatud on siin selgelt äh, kirjeldatud ja seadusandja äh, sätestas ka tasakaalu, üks erandeid õigusele olla unustatud on see, et interneti kasutajate õigus oleks ülimuslik ja sellistel juhtudel õigus olla unustatud ei kehti. nii et tasakaal on määruses sõnastatud. ja see võiks olla ka EDPS-i puhul äh, võib-olla suuniseks. Äh, äh, võib-olla oleksid nad ka valmis oma suuniseid jagama ja ikkagi tuleks otsustada juhtumipõhiselt. You are also willing to come up. ka härra Breyer, teil on ka küsimus ja siis kuulame ära ka komisjoni. On data protection. andmekaitseüksuse, aga ka härra Breyer, minu küsimus puudutab õigust olla unustatud, kohus otsustas et äh, see peaks kehtima ainult Euroopa Liidu siseselt, kuid samal äh, nädalal kohus otsustas äh, Daphne Kvitsek versus Facebooki juhtumil eemaldamise kohta, et liikmesriigi otsus võib tuua kaasa mõju ülemaailmselt rahvusvahelise õiguse mõistes kuidas siis äh, seda erinevust selgitada või on siin üldse mingi erinevus? kas, et rahvusvaheline õigus ütleks alati, et kui mõju on ülemaailmne, kuidas te seda mõistaksite? väga asjakohane küsimus tõesti. Facebooki otsuse juures olid ka kommentaarid, et järsku Euroopa Kohus otsustaski erinevalt. aga tegelikult algusest peale tuleb öelda, et Euroopa Liidu seisukohast ja kohtu seisukohast ei ole erinevust nende kohtuotsuste vahel. kohus pigem oli samal seisukohal praktiliselt, kuigi esmapilgul võib see mitte nii tunduda. Facebooki äh, kohtuotsuses äh, kohus äh, võttis aluseks e-kaubanduse direktiivi ja lugedes e-kaubanduse direktiivi sõnastust, mis on siis ka kohtu lähenemine ka Google'i puhul. GDPR kohus ütles, et e-kaubanduses ei ole mitte midagi sellist, mis takistaks ülemaailmset mõju. ehk siis viidatakse jällegi siseriiklikule õigusele, mida, mida kohus tegi ka Google'i kaasuses. no kohus ütles, et me ei saa piirduda ainult liikmesriikidega, sest meil on määrus, mis seab ühised standardid andmekaitseks Euroopa Liidus. nii et põhimõtteliselt on õigus, mis kehtib ainult Euroopa Liidus, aga Facebooki kohtulahendi puhul öeldi, et ei ole ühiseid reegleid, see on liikmesriikide pädevuses ja seega peavad kehtima äh, siseriiklikud seadused ja eeskirjad. nii et see sõltub nendest, kas äh, siseriiklik asutus äh, saab anda ülemaailmse käsu või mitte. ja sama kohtujurist tegelikult oli see, kes mõlemat arvamust väljendas ja ta loomulikult äh, oli teadlik sellest Google'i otsusest. nii et põhimõtteliselt oli siiski kohtu lähenemine täpselt sama. Let's hear now. nüüd härra äh, Forleier komisjoni andmekaitseüksusest. kas te sooviksite ka sõna võtta, proua? suur tänu. tere hommikust kõikidele. aitäh võimaluse eest täiendada Euroopa Parlamendi õigusteenistuse arvamust. mõtlen just mõningatele küsimustele, mis teil tõstatati. taaskord on väga tähtis rõhutada nii et me siin ei räägi kustutamisest ja eemaldamisest. Äh, see oli juba Google'i puhul see, äh, et avanguardia avaldas äh, info, mis ja see jääb alles, ära kaob ainult link sellele infole internetis. küsin ka proua, ja nüüd proua Sippeli küsimus tasakaalu ja avaliku huvi kohta. mis on nüüd uus pärast GDPR-i vastuvõtmist, on see, et Google kaks ja Google kolm lahendites on äh, viiteid GDPR-ile, mis on õigus informatsioonile. ja sõnavabadus on nüüd äh, GDPR-i artiklis seitseteist äh, määratletud õigus unustada on seal kirjas ja direktiivis seda ei olnud. seega ko-, Euroopa Kohus on öelnud, internet on väga oluline selleks, et info leviks, me ei kustuta minevikku, nagu Lavanguardia puhul, allika puhul, mis, äh, kus avaldati andmed, see jääb alles kuid tuleb uurida, millisel määral selle info levikut saab piirata väga konkreetsetel asjaoludel, kus üksikisik ütleb, et on mindud liiga kaugele. tasakaal on seega olemas ja lisaks sellele, mida Google'i puhul tehti, kus sõnavabaduse aspekt oli tugevam ja õigus infole oli tugevam. kui Google saaks kõik, see ei ole komisjoni seisukoht. kuigi Google juba Euroopa Liidu tasandil so-, oli nõus eemaldama, aga algselt oli seisukoht, et ainult liikmesriigis, kus see taotlus tehti. siin äh, viimane küsimus käis selle kohta, kuidas tõlgendada GDPR-i, kui kaugele saame minna ja Äh, kuidas on õiguste kaotamisega territooriumi väliselt? meil on Euroopa Liidu õigusakt, mis ühtlustab õigused, mis on üksikisikutel ja kohus ütles selle kohta, et me, et meil ei ole mitte midagi Euroopa Liidu õigusaktides, mis sellises olukorras võimaldaks rakendada GDPR-i ekstraterritoriaalselt. ja siin tekkis ka muidugi erineva kaitsemäär äh, sõnavabaduse osas kogu maailmas. Austria juhtum puudutas siseriiklikku seadust ja õiguskaitsevahendit ja kohus otsustas, et äh, siseriikliku seaduse põhjal tuleb otsustada, millisel määral rikutakse kel-, kellegi isiklikke või avalikke õigusi. nüüd suunistest suunised vastavalt GDPR-ile, seda ei võta vastu Euroopa andmekaitsespektor, vaid Euroopa Andmekaitse Nõukogu, mis ühendab kõiki andmekaitseameteid. suunised on juba olemas äh, õiguse ole unustatud kohta. see oli olemas juba enne GDPR-i, äh, vastavalt äh, direktiivile pärast esimest Google'i otsust Euroopa Andmekaitse Nõukogu, see tähendab kõik Euroopa andmekaitseametid töötavad nüüd selle, nende suuniste läbivaatamise kallal nende kahe viimase kohtuotsuse valguses. ja ma arvan, et olen vist äh, kõikidest punktidest rääkinud ja, ja saanud ja saanud täiendada õigusteenistuse avaldust ja olen valmis vast-, ka täiendavatele küsimustele vastama, vabandust, veel üks. ma näen, et proua Barley soovis äh, sõna. jah, ma tahtsin ainult veel ühest punktist rääkida. võimalusest, kus Andmekaitseamet siiski võib öelda äh, olukorra, erakorralises olukorras, kus ta võib kaaluda sõnavabaduse kaalutlust või põhiõiguste kaalutlust see on lahendi punkt seitsekümmend kaks, kohus tugineb kahel muul lahendil ja pisut äh, leevendab neid otsuseid. see kaalutlemine äh, siseriikliku ameti poolt erakorralistel juhtumitel kohustan otsingumootorit eemaldama ülemaailmselt ja kui Riiklik Andmekaitseamet seda teeb siis ei saa ta rakendusalast välja jätta eraelu ühtsust ja mis pu-, ja õigusaktide ühtsust Euroopa Liidus, nagu Euroopa Kohus on seda kahes otsuses rõhutanud Google'i otsuste puhul. nii et isegi, kui Riiklik Andmekaitseamet otsustab erakorraliselt ülemaailmselt tegutseda, siiski Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkust ja ühtsust ei saa õõnestada. tänan tähelepanu eest. okei okay,, now Mrs Bali. proua Bali. räägin parem saksa keeles, siis suudan ennast täpsemalt väljendada. just see lisandus, kui ma sellest nüüd õigesti aru sain, siis on selge, et meie Euroopa reeglid kehtivad ainult Euroopas ja erandkorras võivad ametivõimud siis kaalutlusõigust kasutada. aga kas see tähendab siis seda, et me hakkame äh, õigus unustamisele valdkonnas veelgi rohkem äh, äh, piirama ja reguleerima ja seega tegelikult piirame ametivõimude kaalutlusõigust, kui meie Euroopa tasandil äh, Euroopa institutsioonidena siis sekkume ja hakkame seda piirama. kas ma sain sellest õigesti aru? Any comment? Further comment? kas te kommenteeriksite, komisjon? ma ei tea, kas äh, õigusteenistus, kas te soovite pärast vastata? kuidas soovite? kas õigusteenistus sooviks sõna? proua Paalile vastuseks. jah, kommenteeriksin seda nii, et mida rohkem reegleid, kohustusi, tingimusi on määruses, seda vähem jääb ruumi riiklikel andmekaitseasutustel teistmoodi tegutseda. võib-olla komisjon soovib täpsustada. komisjon, tegemist on määrusega. me oleme täielikult ühtlustanud seotud äh, tõlgenduse, mis puudutab õigust kustutada, õigust olla unustatud. see on kõikjal sama Euroopa Liidus. GDPR näeb ette järe, järjepidevuse ja koostöömehhanismid, mis tagab ühtse tõlgenduse kogu Euroopa Liidus. andmekaitseametid, kes rakendavad GDPR-i, teevad üksteisega koostööd Need töötavad välja suunised, mis piiravad nende suvaõigust tõlgendada neid õigusi. kui ma teie küsimusest õigesti aru sain, siis teie mure seisneb selles, et kui minnakse kaugemale, siis vähendatakse võimalust teistmoodi tõlgendada. kui esitatakse rohkem tingimusi selle kohta, kuidas ja kui ja millal seda õigust äh, saada unustatud rakendatakse artikkel seitseteist GDPR-is, kujutlegem, et erandeid tehakse rohkem, siis tekib õigus, kus üksikisikud äh, väidavad kohtus äh, Andmekaitseametis siseriiklikult midagi ja siis tuleks täiendavaid erandeid teha kui aga te küsisite pigem, et äh, äh milline on äh, territooriumi väline ulatus, siis Euroopa Liit piirdub äh, mõjude doktriiniga, kuivõrd me rakendame Euroopa Liidu õigust. see ei puuduta mitte ainult andmekaitset, vaid ühinemisi, lennukeid, see puudutab erinevaid valdkondi, loomade heaolu näiteks. ja kohtuotsuses on väga selge kui punktis viiskümmend seitse kohus räägib äh, otsekoheselt ja oluliselt, olulisest mõjust isikule Euroopa Liidus, nii et hetkel kui inimene rakend-, kui rakendatakse Euroopa Liidu õigusakti, räägitakse ja tuuakse esile oma õigus ja kui tekib küsimus, kas see on rahvusvahelise õiguse kohaselt äh, aktsepteeritav, siis see peab olema seotud mõjudega meie territooriumil konkurentsiõiguse puhul, lennunduse puhul või õiguste puhul, kui meil on tegemist põhiõigustega. kas see oli nüüd vastus teie küsimusele, kui ei, siis palun äh, suunaksite ehk mind pisut veel täpsemalt. Well, that'll do for now. As for now. no hästi, siis äh, piirdume sellega siinkohal ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde äh,. meie viimane tund siin libe komisjonis täna hommikul kella kaheteist kolmekümneni. meil on kavas ühine arutelu majandus- ja rahanduskomisjoniga. nii et võtame paar hetke aega, et EKONi liikmed saaksid oma kohad sisse võtta. ja siis läheme järgmiste punktidega edasi, mis ei ole mitte vähem olulised kui seni arutatud. Members, if you will, we have one hour to go. meil on veel tund. jällegi sama tähtis punkt nagu ka eelmised punktid meil on nüüd ühine arutelu siin kodanikuõiguste ja majanduskomisjoni liikmetega. meil on tervelt viis päevakorrapunkti, mis on kokku pandud üheks. meil on vaja läbi vaadata komisjoni ja nõukogu teatised, mis puudutavad rahapesuvastast võitlust äh, ja terrorismi rahastamist. meil on siin komisjoni aruanne parlamendile ja nõukogule, kus hinnatakse riski, mis tuleb rahapesust ja terrorismi rahastamisest meie siseturule. siis on meil ka veel üks aruanne, mis puudutab äh, Äh, koostööd erinevate luure- ja õiguskaitseorganite vahel ja täpselt samamoodi nagu ka rahapesuvastaste üksuste vahel. ja samamoodi on siin ka öö, äh, riiklikud öö, äh, tsentraliseeritud öö, andmevahetussüsteemid, pangakontode ja seal toimuvad info vahetamise kohta ning samamoodi ka krediidiasutustega seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta aruanne. kahekümne neljandal juulil kaks tuhat üheksateist võeti vastu siis rahapesuvastane pakett, see suur paks raamat siin, kus räägitakse siis rahapesu vastase võitluse tõhusamaks muutmisest ja terrorismi rahastamise ennetamist, see on siis lisaks neljale eelnevale aruandele ja see kõik äh, lähtub siis rahapesuvastasest direktiivist, neljandast direktiivist, mis võeti siis vastu vastavalt äh, nõukogu järeldustele, äh, mis võeti vastu siis detsembris kaks tuhat kaheksateist. võib-olla mäletate see direktiiv on äh, nii majandus kui ka kodanikuõiguste komisjoni pädevusvaldkonnas ja sellepärast tervitame siin majanduskomisjoni liikmeid, kes soovivad sellel arutelul osaleda. enne kui alustame, meenutaksin teile, et kahjuks isegi pärast seda, kui neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise tähtaeg on möödunud, on meil ikka veel terve rida rikkumismenetlusi, mis on alustatud liikmesriikide vastu. viienda rahapesuvastase direktiivi rakendamise tähtaeg on varsti, juba jaanuaris kaks tuhat kakskümmend, aga samal ajal ei ole ikka veel korralikult üle võetud neljandat rahapesuvastast direktiivi. ja komisjoni ettepanek nüüd läheb kaugemale õigusliku raamistiku harmoniseerimisel. mõeldakse nüüd uue eh, direktiivi puhul direktiivist teha määrus ja anda eh, järelevalve ülesanne uuele loodavale asutusele, mis peaks tegelema siis äh, rahapesuvastase võitluse jälgimisega. Euroopa Parlament võttis ka vastu resolutsiooni, mis puudutab just rahapesuvastast võitlust. tegime seda septembris Strasbourgis. ka mina osalesin sellel arutelul ning selles resolutsioonis Euroopa Parlament kutsub komisjoni üles hindama hindamisaruande kaudu siis tulevase rahapesuvastase seadusandluse mõju, kas meil olemasolevad reeglid on piisavad ja kas äh, oleks vaja asutust, mille ülesandeks olekski siis rahapesuvastane võitlus ja selle alase töö jälgimine ja tegemist oli siis ähm, meie ja majanduskomisjoni koordinaatorite ühisettepanekuga. hääletasime selle poolt septembris. nüüd siis vaatame edasi ja kuulame ära komisjoni hinnangu. kõigepealt proua Despida Vassiljado, kes on finantskuritegude üksuse aseesimees ma loodan, et saan anda frak-, iga fraktsiooni esindajale sõna ja loodan, et meil on aega ka äh, tavaliikmetel sõna võtta, nii et olge valmis, aga kõigepealt saab sõna proua Vassiljadu, palun. aitäh! suur tänu libe komisjonile ja EKONi komisjonile, et kutsusite komisjoni täna enda ette, et me saaksime teile esitleda seda paksu raamatut äh, meie ettepanekut. nagu te teate, rahapesuvastane ja terrorismi rahastamise vastane võitlus oli Junckeri komisjoni üks prioriteete ja jätkub arvatavasti ka uue komisjoni kolleegiumi ajal ja juulis kaks tuhat üheksateist me äh, väljastasime neli äh, aruannet, mida just esimees ka mainis, kolm siis vastavalt rahapesuvastasele direktiivile ja neljas äh, äh aruanne, see selle koostasime, kuna nõukogu järeldused nõudsid seda. mul ei ole väga palju aega, sellepärast ma üksikasjadesse ei lasku, aga olen valmis vastama teie küsimustele. tahaksin kohe alguses alustada selle riikideülese riski hindamisega. meil on siin rahapesuvastases võitluses riskide äh, riskidest lähenev, tulenev lähenemine. et me vaatame kõigepealt, kui suur on riski võimalus ja siis vaatame, kuidas riski vähendada. riskid muutuvad, nad ei jää samaks, sellepärast tuleb olukorda hinnata iga kahe aasta järel ja me vaatame riske siseturule. esimest korda viidis analüüs läbi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, kui me hindasime neljakümmend toodet ja nüüd teine analüüs viidi läbi juulikuus ja me hindasime neljakümmend seitset toodet, seitset toodet rohkem. seda sellepärast, et me nägime, et siseturul on tekkinud uued riskid. toon mõned näited. näiteks virtuaal- või krüptorahad, krüptovarad, investeeringud, kodakondsuse ostmise süsteemid, jalgpalli, kihlveod, vabakaubasadamad ja nii edasi mida me siis teeme, me hindame erinevate sektoriste riske ja võimalust sattuda rahapesuskeemidesse või terrorismi rahastamise skeemidesse. ja mida me nägime, et mitmes sektoris on riskid suurenenud, see ei puuduta mitte ainult pankasid, nagu inimesed tavaliselt mõtlevad. ja põhiliselt leidsime, et probleem on sularaha ja sularahaga seotud äh, äh, erinevate ettevõtmistega. riskid tulevad nii finants kui ka mittefinantsasutustelt, nagu näiteks raamatupidajad, notarid ähm,, advokaadid, samamoodi hasartmängusektor tundub olevat äh, eriliselt riskantne. Te saate nende riskide kohta lugeda meie brošüürist ja me üritasime ka nii-öelda äh, horisontaalseid äh, küsimusi üle vaadata ja kõige suurem horisontaalne risk on see, et äh, ülekanded on anonüümsed, väga raske on identifitseerida, kes on tegelikult nende taga ja kolmandaks äh, äh, järelevalve nõrkused, need ametiasutused, mis peavad siis jälgima olukorda ja ka rahapesuvastaste üksuste töö. ja siis need kaks kaks äh, raportit äh, veel, kaks aruannet, kus väga üksikasjalikult vaadatakse seda, kuidas pädevad ametiasutused toimivad ja millised probleemid neil on. kohe alguses äh, räägiksin rahapesuvastastest üksustest, mis on üks meie kõige tähtsamaid üksuseid. vastavalt rahapesu direktiivi artiklile kuuskümmend viis lõike kaks pidime me koostama kaks aruannet ja vaatama, mis probleeme on rahapesuvastaste üksuste koostöös, eriti äh, liikmesriikide, aga ka kolmandate riikidega ja kas on mingid koostöö ja toetusmeedet, mida oleks võimalik välja töötada Euroopa Liidu tasandil. viisime selle hinnangu läbi ja leidsime mitmeid nõrgi kohti. me näiteks leidsime, et rakendamisega on probleeme direktiivi puhul, samamoodi leidsime, et rahapesuvastased üksused proaktiivselt ei jaga informatsiooni teiste rahapesuüksustega ja samamoodi reaktsioonid erinevatest liikmesriikidest võtavad väga kaua aega. siis oli probleeme IT-ga. meil on äh, Europolis üksus, mis aga ei toimi, tegemist on vana süsteemiga, mida tuleb parandada, aga selle üksuse mittetoimimine eh, takistab ka rahapesuvastase võitluse üksustel piiriüleselt infot jagada. peale selle me nägime, et ei ole piisavalt harmoniseeritud rahapesuvastaste üksuste tööd ja see toob endaga kaasa väga erinevad lähenemised erinevates liikmesriikides. näiteks oli liikmesriike, kus need üksused vastavad kahekümne nelja tunni jooksul, aga teistes riikides alles ühe kuu jooksul. ja selliseid suuri erinevusi me Euroopa Liidus näha ei tahaks. ja siis leidsime ka eh, struktuurilisi probleeme meil on ka rahapesuvastaste üksuste platvorm, kuhu on ühendatud kõik üksused, tegemist on ekspertide öö, eh, öö, eh, koguga, aga neil ei ole piisavalt õiguslikke pädevusi, et mingeidki kohustuslikke reegleid paika panna ja see on probleem. see platvorm edastab lihtsalt juhiseid, osad üksused peavad nendest juhistest kinni, teised ignoreerivad, nii et meil ei ole õiguslikult siduvaid reegleid. ma ei hakka rääkima järeldustest, sest ma teen seda natukene hiljem aga rahapesuvastaste üksustega on tõesti probleeme. siis aruanne, see postmortem arutelu, sest see tuleneb äh, nõukogu järeldustest, aga siis äh, nõukogu palus meil tõesti vaadata viimaseid rahapesujuhtumeid ja analüüsida, mis vedas viltu. me analüüsisime kümmet juhtumit äh, Danske Banki, Deutsche Banki, FBMi panka, Eh, IMG panka, Nordi panka, Pilatus, Santander, Societe Generali ja veel kahte panka. ja tõesti, tegemist oli juhtumitega, mida meedias kajastati ja me uurisime, eh, mis oli probleem ja üritasime neid probleeme siis ka identifitseerida tegemist oli siis nii-öelda krediidiasutustega, aga ka erinevate äh, vastutavate ametiüksustega, kes siis äh, vastutasid selle eest. ja jällegi me leidsime pankadega probleeme, mis olid äh, seotud sellega, et ei peeta piisavalt kinni nõuetest, ei anta rahapesu andmebüroodele infot, samamoodi äh, haldamisega äh, oli probleeme ja samamoodi oli probleeme ka ärimudeliga või ka riskivalmidusega. oli pankasid, mis näiteks äh, olid suunatud just mitteresidentide deposiitidele. Äh, nii et me tõesti nägime tegelikult, et probleeme on igal tasandil. siis vaatasime vastutavate ametivõimude tööd ja seda, mida nemad teevad äh, probleemide lahendamiseks krediidiasutustega ja siin vaatasime näiteks rahapesu järelevalvajate tööd. ja siin jällegi oli probleeme, et neil ei olnud piisavalt äh, ressursse, et kaks äh, inimest ei, teostasid järelevalvet terve finantssektori üle kogu riigis, mida ilmselgelt ei ole piisavalt äh,, oli näiteks äh, Äh, asutusi, mis lihtsalt äh, viisid läbi neli järelevalveoperatsiooni äh, terve aasta jooksul kõikide finantssektori osapoolte üle, mitte ainult siis pankade üle, siis tihti ei olnud neil piisavalt teadmisi, nad tihti öö, ähm, karistasid ainult väga madalate trahvidega ja tihti ei oldud üldse valmis karistama, näiteks ühes riigis polnud kunagi ühtegi krediidiasutust äh, karistatud. siis äh, võimalike probleemide järelevalve, äh, mille puhul siis tuleb arvestada erinevate võimalike juhtumitega, siin siin vaadati ettevõtete juhtimisega seotud probleeme ja kõige suurem probleem oli see, et äh, öeldi, et jah, me peame rahapesuga tegelema, aga me ei teadnudki seda. hea, te ütlesite. nüüd äh, rahapesu andmebüroode puhul äh, nendega oli probleeme vähem äh,, sellepärast et selgus, et pangad ei edasta neile infot oma äh, juhtumite kohta me küsime andmebüroolt, et kas teil on mingeid juhtumeid, nad nagu ütlevad, et ei ole. nii et äh, siin me leidsime, et andmebürood ise võib-olla polegi alati süüdi. Need olid siis selle, äh, selle, selle kolme aruande järeldused. siis see lõppraport, mida esimees mainis, see puudutas äh, siis pangakontodega seotud äh, keskregistreid. nimelt liikmesriigid peavad kesksed elektroonilised äh, keskregistrid looma ja komisjon siis uuris, kuidas oleks võimalik neid registreid Euroopa Liidu tasandil ühendada. me tegelesime sellega ja nägime, et komisjonil on kogu tehnoloogia olemas, sest meie jaoks registrite ühendamine on täiesti tavaline, näiteks ettevõtete puhul, pankrottide puhul, nii et äh, meil on see tehnoloogia olemas, aga meil ei ole õiguslikku alust registrite ühendamiseks, sest seda pole direktiivis mainitud. nii et kui me tahame keskregistreid ühendada, siis meil on vaja selleks õiguslikku alust ja kuna see on tähtis, siis ütlen veel paari asja ja ma ei taha siin õõnestada nende järelduste tõsidust. aga need järeldused tehti siis, kui kehtisid kolmas ja neljas rahapesuvastane direktiiv. Ehm, neljas rahapesuvastane direktiiv on väga hea aga juba on välja töötatud viies rahapesuvastane direktiiv, mille liikmesriigid peavad oma seadusandlusesse üle võtma jaanuariks kaks tuhat kakskümmend. meil on viies rahapesu äh, direktiiv, siis CDR viis, äh, mis kõrvaldab tõkkeid äh, koostöölt ja siis on meil ka pangandusjärelevalveasutus, mis saab juurde Äh, pädevusi, samamoodi on ka andmebüroode äh, koostööd parandavad äh, õigusaktid ja me tegelikult parandame raamistikku päris korralikult. aga teiselt poolt kõikide tähelepanu on sellele probleemile juhitud. liikmesriigid teavad, et on probleeme ja ka andmepesubürood. ja see on viimastel aastatel väga palju parandusi endaga kaasa toonud, me näeme, et pädevad ametiasutused on saanud rohkem ressursse, nende IT-süsteeme on parandatud selleks, et infot töödelda ja nagu esimees mainis, me tõesti kasutasime nii-öelda väga agressiivset äh, rikkumis äh, Äh, menetluste alustamist neljanda rahapesuvastase direktiivi puhul, aga see oli edukas, sest kõik liikmesriigid hakkasid vastu võtma samme äh, seaduslünkade sulgemiseks. kas ähm, me oleme rahul praeguse olukorraga? ei, on veel, mida teha, aga võrreldes kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastaga olukord on paranenud. jah, aruannetes tuuakse välja äh, Äh, äh, asjade seis, mis pole kõige parem, aga tegelikult viimase kahe aasta jooksul on väga palju ära tehtud nii Euroopa Liidus krediidiasutustes kui ka and-, andmebüroodes. ja me jõudsime nüüd järeldusele, et meil on need seaduselüngad, meil on aga uued seadusesätted ja kas liikmesriigid on teadlikud probleemidest ja sellest, et tuleb vastu võtta öö, äh, samme Äh, kas meil on lünkasid veel ka seadustes? jah, õigusloome puhul oleks hea, kui meil oleksid üksikasjalikumad reeglid nii järelevalvajatele, andmebüroodele, aga kui ka erinevatele öö, äh, osapooltele. toon ühe näite. näiteks äh, direktiivis öeldakse, et andmebürood peaksid vahetama öö, infot öö, Äh, kiiresti, aga mingit tähtaega ei ole, siis direktiivis öeldakse, et finantsinstitutsioonide puhul peaks järelevalvajatel olema laiendatud järelevalveõigus, aga mida see täpselt tähendab? nii et äh, me praegusel hetkel räägime andmebüroodega ja küsime ka ise ja järelevalvajatega ja küsime ka ise, et kas see on piisav, mis te teete, nad ütlevad, et me ei tea. et me tõesti leiame, et direktiiv võiks olla üksikasjalikum vahel kasutatakse määrusi selleks, et saavutada äh, suuremat harmoniseerimistaset. see võib-olla on üks võimalusi, aga selle kohta pole praegu mitte ühtegi otsust veel vastu võetud. siis veel üks järeldus on see, et äh, teatud ülesandeid oleks vaja äh, panna Euroopa Liidu tasemele, see puudutab nii järelevalvet kui ka rahapesu andmebüroosid millised need ülesanded peaksid olema, kui kaugele nad lähevad, kui üksikasjalikud, seda tuleb hinnata lähitulevikus selleks, et välja pakkuda siis konkreetseid lahendusi ja vastuseid probleemidele. me oleme läbi vaadanud parlamendi resolutsiooni, mis võeti septembris ja mis tundub toetavat meie aruandeid ja ka meie mõtteid äh, probleemide lahendamiseks. Te võib-olla teate, et ka nõukogus peetakse arutelusid äh, selle üle ja ka nemad on olnud pidev, pigem toetavad, järeldused tulevad äh, detsembrikuus ja meil on tõesti väga hea meel, et ka seadusandjad äh, on positiivselt meelestatud nende õigusloomeliste projektide osas. see oleks minu poolt kõik, aitäh! väga hästi pidasite ajast kinni ja nüüd kuulame ära meie saadikud, alustame fraktsioonidest, saan aru, et Rahvaparteid esindab siin härra Raadev, palun. aitäh. kallid kolleegid, riskid tulevad kogu aeg uuesti esile ja sellega on võimalik kurjategijatel oma tegevust rahastada. praegusel hetkel on meil väga selged rahapesuvastased reeglid Euroopa Liidu tasandil ja viienda rahapesuvastase direktiivi vii äh, reeglid äh, kaasajastasid meie õigusandlust ja arvestasid ka tehnoloogia arenguga, kuid sellest ei piisa. ja sellepärast on väga tähtis, et kõik liikmesriigid äh, võtaksid Euroopa Liidu õigusloome korrektselt üle. igasugused äh, lüngad äh, rahapesuvastase direktiivi ülevõtmisel äh, toovad endaga kaasa rahapesu ja terrorismi riski. ja me teame, et riskid on ikka veel olemas anonüümsete toodetega, siis tegelike kasusaajate identifitseerimisega ja uute toodetega, nagu näiteks virtuaalraha ja krüptovarad. teatud riske on võimalik ületada viienda rahapesuvastase direktiivi jõustumisega, aga probleemid siiski jäävad need uute riskiastmetega äh, tooted hõlmavad ka professionaalset jalgpalli ja sellepärast äh, komisjon soovitab äh, liikmesriikidel analüüsida, kes peaks kahtlastest ülekannetest teada andma ja kuidas oleks võimalik registreerida kontode omanike identiteeti ja ka seda, kellele nendelt kontodelt ülekandeid tehakse. ja sellepärast ma tahaksin teada, kas meil ei oleks vaja siin ühtset Euroopa Liidu ülest lähenemist, kuhu oleks kaasatud ka teised spordialad, arvestades sellega, et meil on Euroopa Liidu spordiklubides väga palju kolmandatest riikidest investeeringuid. kas komisjon on mõelnud ka rahapesu vastase ja terrorismi äh, rahastamise vastase direktiivide kaasajastamist ja kolmas küsimus puudutab andmebüroosid. koostööraamistiku aruandes tuuakse välja, et tuleb teha suuremat koostööd äh, riiklike rahapesu andmebüroode vahel, aga neil on erinevad pädevused, erinev õiguslik alus ja seega teatud rahapesuvastased andmebürood lihtsalt ei saa infot ning just sellepärast äh, ei saa nad ka infot vahetada. on probleeme ka infovahetusega kolmandate riikidega, nii et ma tahaksin teada, millised on need meetmed, mida komisjon kavatseb vastu võtta selleks, et toetada koordineerimistööd ja Pilatuse panga juhtum Maltas. sealt tuli välja äh, suuri probleeme korruptsiooniga ja sellega, et rahapesuvastase direktiivi reegleid ei ole jõustatud. kas Malta ametivõimudega on selles küsimuses äh, läbirääkimisi peetud ja mis oli tulemus? aitäh, proua Sippel, sotsiaaldemokraadid! aitäh, sotsiaaldemokraatide koordinaatorina libekomisjonis tahaksin kõigepealt öö, äh, oma fraktsiooni tänusõnad edastada komisjonile tehtud töö eest selles väga tähtsas valdkonnas, võitluses siis rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. aitäh ka nende aruannete esitlemise eest. kõik dokumendid ja ka teie aruanne tõi väga selgelt välja kriitilised punktid äh, Äh, selles küsimuses ja selle, et tegemist on suureneva piiriülese probleemiga. parlamendi resolutsioon äh, septembrikuust näitab, et meil on väga palju ühiseid huvisid siin ja seepärast ma keskenduksin ainult paarile küsimusele, mis on meie fraktsiooni jaoks eriti tähtsad. Teie teatis, mis puudutas rahapesuvastase raamistiku rakendamist, on selline, mis paneb häirekellad helisema põhimõtteliselt kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki on kaasatud rikkumismenetluse, mis puudutavad siis neljanda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmist ja selle ülevõtmise tähtaeg oli juunis kaks tuhat seitseteist. nüüd on lähenemas juba viienda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise tähtaeg, jäänud on vähem kui kaks kuud. tahaksin teada, kas olukord on paranenud alates juunikuust ja kas on rohkem liikmesriike, kes on nüüd korrektselt rahapesuvastase direktiivi üle võtnud ja kas teil on informatsiooni ka selle kohta, kui paljud liikmesriigid siis peavad kinni tähtajast jaanuar kaks tuhat kakskümmend, siis see äh, andmebüroode aruanne, mis toob välja terve rea probleeme. nagu te teate, sotsiaaldemokraadid äh, Äh, jäävad ikkagi selle juurde, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil rahapesu andmebürood, millega oleks võimalik siis tõhusamalt äh, lahendada terve rida probleeme, mille te olete oma aruandes välja toonud. Te mainisite juba siin nõukogu, aga kas te võiksite meile ka rohkem infot anda selle kohta, kas tõesti nõukogult ei ole oodata äh, positiivsemat vastust äh, eriti nüüd, kui on täiesti selge, et praegune koostöövorm ei toimi. ja lõpetuseks tahaksin tõstatada ka selle küsimuse, et äh, andmepesu, rahapesu andmebüroode eest vastutavad peadirektoraat muudetakse, kas see tegelikult ei tähenda seda, et kui et tegelikult näitate, et see ei olegi enam nii-öelda kuritegelik probleem eh, ja sellega tegelikult pöörate tähelepanu ära probleemilt, millega tuleb edasi tegeleda. proua Infeld, palun, aitäh! ka mina tänan komisjoni tehtud töö eest selles valdkonnas. Te mainisite seaduselünkasid ja ka probleeme rakendamisega ning ülevõtmisega. mainisite, et et registrite ühendamine ei ole võimalik, sest ei ole õiguslikku alust. ja siis ma nüüd mõtlesin, et miks komisjon ei ole siis teinud sellist ettepanekut, sest teistes valdkondades läheb see alati väga kiiresti, kui on vaja sellist ettepanekut teha. nii et miks siin on kõheldud? kas sel võiks olla kuidagigi seotud sellega, et liikmesriigid leiavad, et kõik, mis äh, puudutab raha ja pankasid eh, ning maksustamist on nende ainupädevuses. aga komisjon on sõltumatu ja komisjoni ei peaks huvitama, mida liikmesriigid teevad. kas eh, komisjon võiks näiteks välja pakkuda ühtse järelevalveasutuse, sest järelevalve väga paljudes poliitikavaldkondades on problemaatiline me muudkui töötame välja siin seadusandlust äh,, aga rakendamine äh, läheb alati üle kivide kändede. siis äh, pangandusjärelevalveasutus, kas te leiate, et see teeb piisavalt, sest näiteks Malta puhul oleksid nad võinud küll karmikäelisemalt reageerida. ja siis oma ettevõtte alguses mainisite te ka kodakondsuse ostmist, kuldseid viisasid ja kuldseid passe kas pole nii, et me võime igasugust seadusandlust kokku kirjutada, järelevalveasutusi luua nii palju, kui tahame, aga samal ajal siis rullitakse lahti punane vaip e, kriminaalsele rahale? E, meil hollandi keeles öeldakse, et te üritate vett säästa samal ajal, aga kraani mitte kinni keerates. nii et kas see pole täpselt see, mida te teete? jah, muidugi erinevad peadirektoraadid äh, on siia kaasatud, aga komisjon tegelikult ei kõhkle, kui ta soovib midagi saavutada, isegi siis, kui õiguslik alus on savijalgadel. kas ta ei leia, et siin komisjon on liiga tagasihoidlik ja võib-olla peaks lihtsalt kuldsed viisad ja passid ära keelama? aitäh! proua Prigmund Thank you for your presentation um, and the interesting information uh, provided by aitäh ettekande eest, komisjon esitas meile teatises väga huvitavat informatsiooni. meie fraktsioon jälgib huviga tööd, mis on rahapesuvastases võitluses äh, tehtud ning me tahame äh, koostööd teha libekomisjoni, parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel ning me loodame, et see töö jätkub ka uue komisjoniga me tervitame teatises tehtud järeldusi ning Euroopa Komisjoni äh, valitud teed nende dokumentidega. eelkõige tervitame teie tahet äh, muuta rahapesuvastane direktiiv määruseks. me tahaksime teada, äh, milliseid tekstiosasid täpsemalt silmas peate. teine küsimus puudutab riigiüleseid riskihinnanguid, mis kinnitab meie hirme kuldsete viisadega seoses. meie koda on rangelt sellise tegevuse vastane. kas te nõustute arvamusega, et selline tegevus Euroopa Liidus tuleks keelata? kolmandaks, praktiline rakendamine on ülioluline näiteks Belgias, kuigi tähtaeg on juba möödunud siis, siis kaheksakümmend protsenti ettevõtetest ei ole veel esitanud tegelike kasusaajate kohta infot riiklikusse registrisse. kas teie meelest ettevõtete riiklik register äh, saab äh, õigel ajal valmis. me saame aru, et äh, on tellitud uuring praktilise rakendamise kohta. kas te saaksite meile rääkida selle töö ajakavast ja millal võiksime aruannet oodata? neljandaks, millal te kavatsete luua seadusliku vahendi, et tõhustada seda riikidevahelist ühendust? proua Kango, aitäh! võitlus rahapesu vastu ja terrorismi rahastamise vastu on äh, võitlus tuuleveskitega ja me peame muutma Euroopa Liidu õigusakte, et reageerida uutele kriminaalsetele taktikatele ja tehnoloogiatele. viie aasta jooksul on palju saavutatud. me oleme näinud äh, muutusi toimumas. küll aga erinevused rakendamises, just mis tulenevad äh, seaduse erinevast tõlgendamisest on muutnud äh, rahapesuvastase õiguse Euroopa Liidus vähem tõhusaks kui loodetud. meil on kurjategijad, kes tahavad ära kasutada meie majandust ning saboteerida meie vabadusi. selle probleemiga tuleb tegeleda pigem varem kui hiljem. me ei vaja tingimata uut määrust, mille läbirääkimine võtab aega aastaid, samal ajal kui probleem üha kasvab mida me võib-olla aga vajame, on suurem Euroopa Liidu toetus ja liikmesriikide koolitamine, vastavate ametiasutuste koolitamine selle kohta, kuidas äh, õigusakte rakendada. samamoodi, nagu me teeme andmekaitse valdkonnas. võib-olla peaksime jagama parimaid tavasid rahapesuvastases võitluses. Europoli sõnul on äh, umbes null koma seitse protsenti rahast, mis Euroopa Liidus äh, liigub, äh, kuritegelik raha, mis suunatakse näiteks terrorismi rahastamisse või muudesse kuritegelikesse tegevustesse. me peame Euroopa Liidu julgeolekut vaatama tervikuna, see ei ole ainult väline piirikontroll. siin on erinevaid osasid ning rahapesuvastane võitlus on üks nendest julgeoleku osadest. kolm küsimust rakendamine ei ole glamuurne teema, aga see on oluline, tihtipeale me unustame selle. uus komisjon on loodud sellise struktuuriga, et erinevad õigusaktid, et üks suur õigusakt on jagatud erinevate portfellide vahel. kuidas kavatseb komisjon tagada hea koostöö ja kommunikatsiooni selles raamistikus? millised on peamised praktilised ja tehnilised probleemid, mis ennetavad liikmesriigi ametiasutustel mis hoiavad neid tõhusalt andmeid vahetamast ning milline platvorm on olemas Euroopa Liidu tasandil selleks, et jagada parimaid tavasid äh, rahapesuvastaste õigusaktide alal? kuidas teie meelest võiks seda edendada ja soodustada äh, järgnevatel kuudel ja aastatel, aitäh! aitäh ja kuuest äh, kõneleb meil nüüd proua Köri komisjonis, EKOn komisjonist. kas kuue nimel soovib keegi sõna võtta? Jüri Pipi, Jüri Pipi No kas kuue nimel ei soovi keegi sõna võtta? hästi. nüüd siis ülejäänud komisjonide liikmed ja nüüd siis äh, Rahvaparteist. Äh, proua Kööri, mina fraktsiooni vahetada ei kavatse ma arvan, et ei ole kedagi, kes ei pooldaks seda, et me kiirendame rahapesuvastast ja terrorismi rahastamise vastast võitlust. me peame pidevalt olema valvel. ma tahaksin siiski meenutada, mida äh, kolleegid on juba öelnud. meil on pidevalt olnud õigusloomeprotsess käimas, me oleme vastu võtnud neljanda ja viienda äh, EML direktiivi me oleme ka kuulnud, et viienda rahapesuvastase direktiivi ülevõtmise tähtaeg saabub kahe kuu pärast. seega praktikas on meil väga vähe tõendeid selle kohta, kuidas need uued õigusaktid praktikas toimivad ja millist mõju need omavad. ma tahaksin tänada komisjoni selle paksu raamatu eest see näitab, et me oleme selle probleemi teatavaks võtnud ning äh, see näitab ka meie edasiliikumist. loomulikult me ei ole veel lõpule lähedale jõudnud, aga minu soovitus oleks äh, äh, veidi tagasi tõmmata oma soove, tekitada uusi meetmeid ja õigusakte. meil ei ole alati vaja uusi jõulisemaid instrumente ja Euroopa Liidu institutsioone, mille abil siis võidelda. ja üks märkus veel. see on tüüpiline olukord, kus me peame subsidiaarsust ja proportsionaalsust uurima, me peame usaldama oma riiklikke asutusi, aga me peame parandama ka koostööd nende vahel. ning minu viimane punkt on see, et väga palju konfidentsiaalset informatsiooni jagatakse, äh, kui me räägime finantsvaldkonnast ja kui me üritame kontrollida finantsasutusi. seega, kui see toimub riiklike ametiasutuste kaudu ja finantssektoris, siis see on hea, aga kui me hakkame kaasama uusi institutsioone, siis äh, selline lekkesüsteem võib äh, meie Euroopa finantsasutused panda raskesse olukorda, seega minu soovitus oleks vaadata, mis on seal nende kõige uuemate õigusaktide mõju ja paremini koordineerida äh, olemasolevaid asutusi ja nende tööd. aitäh! ma näen, et ka proua Metsola soovib sõna võtta, palun. suur aitäh, esimees! liitun kolleegidega selles, et tervitame komisjoni äh, suurt tööd ja ettekannet. ootame huviga vastuseid kõigile neile küsimustele. minu üks küsimus äh, tugineb sellele, mida kolleegid on juba maininud, ehk siis äh, plaatuspank ja kuldsed passid ja kodakondsuse skeemid. Pilatuse puhul me nägime, et Euroopa Liidu kaitsemeetmetest vaadati mööda kõik õigusaktid olid äh, näiliselt kehtestatud ja pangal oli tugev poliitiline toetus. aga nagu me teada saime, siis tegu oli varipangaga, mis oli loodud selleks, et kaitsta teatud inimesi järelevalve eest. pangaga oli seotud inimesed, kes ostsid Euroopa Liidu passe ning kõrgeimal äh, poliitika tasandil ja kui USA-s arreteeriti panga juhtkond, alles siis teadvustas probleemi kõrgem poliitiline juhtkond. mis saab siis, kui kõik näeb paberil hea välja, aga tegelikkuses äh, midagi ette ei võeta? mida me saaksime sellisel juhul teha ja kuidas me saaksime võidelda nende varipankade ja kuldsete passidega? mis siis, kui ei ole äh, päris seost äh, Euroopa Liidu ja selle passi ostnud inimese vahel, mida saab komisjon siis teha, et selliseid süsteeme peatada? Now Mr Heina Luoma. härra Heina Luoma. aitäh, esimees, tahaksin ka tänada komisjoni tehtud töö eest. ja tõesti teeb muret samas see, et äh, väga paljud asjad ei ole jõudnud piisavalt kaugele. aga erinevalt Äh, lugupeetud Rahvapartei kolleegist on minul tekkinud küsimus uue liikmena parlamendis, et kas äh, see, kuidas me toimime direktiividega, on õige lahendus, sest ma tean, et ka ärimaailmas inimesed soovivad seda, et kõikides riikides oleks samad eeskirjad, et nad ei peaks oma aega ja vahendeid kulutama sellele, et äh, sobituda erinevate kultuuride ja kommetega erinevates liikmesriikides. mis on komisjoni arvamus selle kohta? kas meil peaks äh, olema rohkem Euroopa Liidu õigusakte ja samu eeskirju erinevates riikides. ja teiseks, kas on üldse võimalik seda tööd teha, kui meil ei ole üle-euroopalist ametit, mis tagaks, et kõikides liikmesriikides tõesti tehakse, mis vajalik, sest kui on lünki liikmesriikides, siis ei ole mingit kasu sellest, kui teised riigid oma töö on ära teinud. jah, Rahuk. aitäh, esimees aitäh, komisjon, ettekande eest ja väga kasuliku dokumendi eest, mis on siis rahapesupaketi dokumendid, eriti teine pool sellest oli väga huvitav, sest endise prokurörina mina arvasin, et ma tean erinevaid viisi, kuidas raha pestakse, kuid dokumendi teine osa siin tegelikult näitab palju erinevaid sektoreid, sularahakandeid, rahaautomaadid, kindlustused ja paljud, paljud asjad, erinevad viisid, kuidas rahapesu läbi viiakse, millest mina polnud varem kuulnud, nii et see on väga hea, et nendest räägitakse. ja üks valdkond, millest ei räägita, on poliitilised organisatsioonid, mis on seotud Euroopa Liidu tegevusega ka välissekkumise ja demokraatia osas. minu koduriigis rahapesureegleid ei rakendata poliitilistele organisatsioonidele. ehk siis seal, kus väikeettevõtted peavad palju tegema selleks, et kontrollida, kust raha tuleb ja kas see ikka ei tule kuskilt äh, mujalt. erakonnad ja organisatsioonid ei pea seda kõike tegema. nii et oleks väga tähtis äh, sellega tegeleda, et selleks, et lõpetada terrorism ja kuritegevus, aga tähtis oleks ka kaitsta meie demokraatiat. kolleegid räägivad ühtsetest reeglitest kõikjal Euroopas, see on tähtis, see ei ole mitte ainult äh, kuritegevuse jaoks tähtis, aga õigluse mõttes ka, kes tegelevad äh, väikeettevõtlusega no other.... aitäh, kui keegi teine ei soovi küsimusi esitada, muresid väljendada, siis tähendab, et on tulnud aeg kuulata finantskuritegevuse üksuse esindajad proua Vassiljadu komisjonist, aitäh, teil on sõna. aitäh, küsimusi oli palju. teen, mis suudan, et vastata nendele aga alustuseks on hea näha teie huvi ja, ja asjatundlikkust meie töö erinevate aspektide osas, nii et see on väga meeldiv. alustuseks alustan rakendamisest, paljud on selle kohta küsinud. ja üks küsimus, et kas on tehtud juunikuust alates edusamme, jah, on. rikkumised on, menetlus on lõppenud nelja riigi osas, nelja kuu osas ja proovime, ja neli on veel kavas sellel kuul oleme saanud tead-, teavituse mitmetelt liikmesriikidelt uute seaduste kohta, mis on vastu võetud ja komisjonis on teatud bürokraatia, nii et me peame neid tõlkima ja hindama, aga jah, näeme edusamme. ka küsiti, kas me ootame seda, et viies direktiiv võetakse õigeaegselt üle. pean ütlema, et kuus liikmesriiki on juba teatanud, et viies direktiiv on üle võetud ennetähtaegselt ja me loodame, et äh, neid äh, teadisi tuleb lähikuudel veel. kuid alati on teatud viivitusi, loodetavasti isegi kevadeks oleme saanud enamiku nendest äh, teatistest. küsiti Euroopa Nõukogu uuringu kohta ja ajakava kohta Panama dokumentide kontekstis tehtud tööst, mis oli meie jaoks väga vajalik, tuli välja, et mitte, tähtis ei ole mitte ainult liikmesriikide seadused, vaid et ka see, kuidas seadusi rakendatakse. nii et võtsime ühenduse Euroopa Nõukoguga selleks, et äh, küsitlus läbi viia, kolmsada küsimust, intervjuud, et me saaksime tõesti ülevaate sellest, mis toimub koha peal. see on nüüd just algas töö jätkub aastani kaks tuhat kakskümmend üks, see on ajamahukas, tuleb külastada kõiki liikmesriike. ja tulemused on kavas avaldada vastavalt artiklile kuuskümmend viis direktiivis aastal kaks tuhat kakskümmend kaks. nii et aega sellele läheb, kuid see saab olema põhjalik ja hästi tehtud töö. mõned sõnavõtud rõhutasid just äh, rakendamise vajadust, liikmesriikide abistamise vajadust nende ülesannete täitmisel ja pean ütlema, et tõepoolest on see, see, mida me just äh, teemegi, oleme märganud läbi riikideülese riskihinnangu, et suur risk tuleb notaritelt ja advokaatidelt, nii et tegime äh, notaritele koolitusi kõikjal Euroopas ja see, sel aastal teeme advokaatidele koolitusi teadlikkuse tõstmiseks, selleks et nad mõistaksid, kuidas nad peaksid aru andma, mis on nende ülesanded. nii et vaatame sellele koolituse nurga alt tahame toetada ka liikmesriike direktiivi rakendamisel komisjonis. SARSS nimeline üksus, ma ei täpselt ei mäleta, mis need tähed tähendavad, ütleb kõneleja, see annab toetust liikmesriikidele. ja me anname toetust vist seitsmele liikmesriigile me töötame ka selle kallal, sest komisjon on kindlasti teiega nõus, et samm number üks on õige rakendamine praeguste reeglite puhul. ja küsimused puudutasid ka takistusi infovahetusel äh, pädevate ametiasutuste vahel. üks asi on rääkida takistustest. minu esialgne hinnang on see, et Äh, pärast viienda direktiivi ja teiste direktiivide rakendamist, uusi direktiive, ei saagi enam nii palju neid äh, takistusi olema koostöö teel, aga puudu on kohustus koostööd teha. nii et üks asi on öelda, et, äh, et võite jagada infot, kui tahate, aga teine asi on, kui me ütleme, et te peate teatud asjaoludel seda tegema ja see on asi, mille kallal töötada. Need oleksid järgmised sammud, et kas peaks tõhustama eeskirju mis küsimusi veel? Euroopa Liidu ühtne rahapesu andmebüroo või koordineerimise toetusmehhanism äh, rahapesu andmebüroodele. käsi, käisin äh, äh, FIU platvormil selleks, et seda raportit tutvustada, kuid mind võeti väga soojalt vastu. nii et ma, mulle tundub, et et äh, rahapesu andmebüroode poolt on tõesti teatud liikumine alanud. Nad olid põhimõtteliselt nõus meie järeldustega ja koordineerimis- ja toetusmehhanism äh, nende arvates ka oleks kasulik vahend, nii et see äh, oli meile suureks toeks ja jätkame tööd selles suunas. ühtne järelevalve, jah, see on kindlasti üks asi, millega tahame tegeleda see on meil käi-, niinimetatud postmortem raportis kirjas, et tõepoolest on lisandväärtus selles, kui me teatud ülesanded anname kesksele Euroopa Liidu ametisele, asepresident Dombrovskis ka mainis seda oma kuulamisel, nii et uus komisjon ja tema asepresident tundub, et on äh, võtnud kohustused äh, sellised sammud astuda, vähemalt hinna, soovib ta hinnata sellist äh, võimalikku sammu Pilatuse pank, miljon asja läks seal valesti, kuigi kõik eeskirjad olid olemas, kõik üksused olid olemas, kuid te-, samme ei astutud. me teame seda, kuid see on teie sõnavõtu proua Intveldi sõnadega, mis puudutas pangandusjärelevalve roll Malta küsimuses jah, rikuti Euroopa Liidu sea-, õigust, kuna ei tegutsetud, ei teostatud järelevalvet olukorra üle, ei rakendatud sanktsioone. ja ka komisjoni arvamus avaldati ja Malta äh, pidi oma menetlusi parandama, teatud samme astuma selle kohaselt ja nüüd me jälgime olukorda ja ma pean siin ütlema ausalt praegu, et Maltal on olnud suuri edusamme kohandamaks äh, vastavaid seadusi, IT-vahendeid, võetud inimesi tööle. aga nüüd me ootame, kuidas see praktikas äh, rakendub, hea on, kui on eeskirjad, aga tähtis on ka vaadata, kuidas neid rakendatakse, nii et jälgime seda tähelepanelikult ja oleme Maltaga tihedas kontaktis. kuldsed viisad on keerukas teema ei ole see teema, mida ma kõige paremini valdan, ma ei tööta otseselt sellega, nii et ma esindan komisjoni, nii et üritan äh, selgitada nii palju, kui ma aru saan. seal võiks, võivad olla õiguslikud takistused, et komi-, et miks komisjon ei võiks reguleerida või keelde kehtestada, kuid see komisjonil, komisjonile pakub tõesti huvi ja selleaastane raport samuti, äh, mida me teeme õigusaktide osas, et rahapesudirektiivis oleks nõue, et kui tehingud on seotud äh, kuldsete viisade taotlejatega äh, või kodakondsuse taotlejatega, seda tuleks kõrge riskiga olukordadeks pidada ja kontrolli tuleks tugevdada, vähemalt äh, see on meil küll. keskpanga registrite ühendamine, see on kummaline asi, mis tuli viienda direktiivi läbirääkimistel, tõusu, tõusetus see teema. õiguslikku alust selleks ei ole praegu, aga võin teile kinnitada, et me kindlasti ei kõhkle ega ole laisad, liikmesriigid tegelikult vägagi tahavad seda, sest see võimaldaks palju raha kokku hoida ühe klikiga, on võimalik näha kõiki keskpankade registreid, kuid lähi tulevikus ilmselt vaadatakse läbi väga paljud eeskirjad, siis me tahame seda teha kõike tervikuna, selle asemel, et meil oleks palju eraldi instrumente, kuid kindlasti peame lähikuudel seda hindama siis, kui uus komisjon alustab tööd. küsiti, et millised direktiivi osad võiks muutuda hiljem määruseks. me teame, et, et suur koormus on erasektoril, nad, erasektor peab täitma väga erinevaid eeskirju no näiteks nõuded äh, kohustust, kohustatud üksuste kohta me näeme liikmesriikides väga erinevaid suundumusi. see oleks üks küsimus. kuidas rohkem ühtlustada Euroopa Liidu tasandil seda, et pisut leevendada koormat erasektori õlgadel? aga kõik, mida ma siin nüüd räägin, need on asjad, mille kallal me töötame, aga ma ei saa võtta siin mingeid kohustusi, peame hinnanguid lä läbi viima aga ma tahtsin lihtsalt selgitada, milline on meie lähtekoht. aga vist olen vastanud üldisematele küsimustele, ilmselt kõikidele päris ei vastanud. olen hea meelega ka, ka valmis teiega pärast koosolekut vestlema või kirjalikult vastama sulle. aitäh, kui rohkem küsimusi ei ole, siis oleme tänaseks lõpetanud. meil on ka pärastlõunane koosolek juba õige pea kell kaks alustame koosolekut, nii et äh, võtkem teadmiseks ja kohtugem siin uuesti.